Good morning, colleagues um.... tere hommikust, kolleegid. enne kui me alustame oma tänase koosolekuga, siis ma soovin kõigile meelde tuletada, ehkki ma arvan, et kõik teavad seda, siis täna, kahekümne teisel märtsil on esimene aastapäev ühe Belgia ja Brüsseli kõige jubedama sündmuse järel nimelt aasta tagasi toimusid Saventemi lennujaamas ja Malbeki metroojaamas rünnakud. Nende sündmuste hulgas hukkus kolmkümmend kaks inimest ja üle kolmesaja kahekümne inimese sai plahvatustes vigastada. loomulikult just siin komisjonis on meil eriline vastutus tegeleda nende teemadega, mis kaasnesid nende hirmsate sündmustega. ning soovin siinkohal väljendada kaastunnet kõigile, kes ähm, olid selle, nende sündmustega seotud ja eriti mälestada neid inimesi, kes äh, said kannatada ja kes hukkusid. Te teate, et kell kümme täna hommikul kutsus president meid kõiki täiskogu saali ette selleks, et ähm, pidada seal minutine leinaseisak pakun välja, et peatame koosoleku kell üheksa viiskümmend viis, et me kõik jõuaksime täiskogu saali ette selleks leinaseisakuks ning jätkame tööga kell kümme viisteist. kui see on kõigile vastuvõetav, siis teeme pausi kell üheksa viiskümmend viis, selleks et saaksime minna leinaseisakule, kuivõrd president on meid sinna kutsunud. So if we just... aga läheme nüüd päevakorra juurde. loomulikult esimene küsimus on päevakorra vastuvõtmine. pakun välja mõned muudatused. kolmeteistkümnes punkt Šveitsi referendumi kohta, selle lükkame edasi. üheteistkümnes, kaheteistkümnes päevakorrapunkt kolmepoolsete läbirääkimiste kohta äh, narkootikumide teemal toimuvad kell seitseteist nelikümmend viis pärast Poola küsimust ja kui vastuväiteid ei ole, siis võtame päevakorra nõnda vastu. keelerežiimist. kahjuks ei ole suulist tõlget taani, malta, horvaatia ja iiri keelde ning malta, horvaatia ja iiri keel ei ole ka homme kuulatavad. homme kell kaksteist on meil elektrooniline hääletus, olge selleks palun valmis nüüd läheme kolmanda päevakorrapunkti juurde, mis on siis esimene sisuline punkt ja tegemist on mitmeaastase programmi esitlusega doktor Panfi poolt, kes on CEPOL-i tegevdirektor. doktor Panfi tutvustab meile mitmeaastast programmi, nagu kolleegid teavad, siis CEPOL on see Euroopa Liidu amet, mis koolitab õiguskaitseametnikke ning Tsepol äh, on hiljuti saanud endale uue õigusliku aluse, selle uue õigusliku aluse kümnenda artikli järgi konsulteeritakse ka planeerimise käigus Euroopa Parlamendiga ning mul on väga hea meel tervitada siin härra Banfit, et ta saaks meile tutvustada mitmeaastase programmi projekti. härra Banfi, teil on nüüd kümme kuni viisteist minutit aega, aitäh! härra esimees, lugupeetud parlamendisaadikud, daamid ja härrad kõigepealt soovin väljendada oma suurt tänu selle võimaluse eest ähm, täna siin olla ja jagada teiega mõtteid seoses selle Euroopa Liidu ametiga, mis vastutab õiguskaitseametnike koolituse eest. soovin rääkida meie saavutustest viimaste aastate jooksul ka uuest õiguslikust mandaadist, mis kehtib eelmise aasta esimesest juulist saati, ja ka mitmeaastase strateegia projektist. jaanuaris saatsime teile dokumente nende kohta, nii et loodame, et päris võõrad teile enam ei ole. esiteks soovin teile näidata seda, mil määral on kasvanud osalus CEPOL-i koolitustegevustes. ma arvan, et see, need andmed kõnelevad iseenda eest. kahe tuhande üheksandal aastal osales meil natuke üle kahe tuhande inimese koolitustel, aga kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta lõpuks oli neid kaheksateist tuhat, ehk siis üheksakordne kasv on toimunud soovin ka viidata sellele, mida võib prognoosida järgnevateks aastateks, juhul kui me saame piisavad ressursid, piisavad tingimused selleks, et rohkem veel teha. väga selge on see, et tegemist on dünaamiliselt kasvava nõudlusega õiguskaitsekoolituse vallas ning sellele nõudlusele saab vastata mitte ainult Euroopa Politseikolledž, aga ka väljaõppeasutused liikmesriikides ja ka mujal. oluline ei ole mitte ainult kvantitatiivne areng, aga kui rääkida sellest uuest nõudlusest, siis on ju nõnda, et tarvis on uut laadi Euroopa õiguskaitsekultuuri on vaja uusi innovaatorlikke lähenemisi selle väljapakkumiseks. on olemas Euroopa ühine magistriprogramm ning äh, umbes kolmteist isikut, vabandust, kolmkümmend isikut kahekümnest liikmesriigist ähm, lõpetab selle kursuse nüüd see kursus pakub akadeemilisi teadmisi. tegemist on väga olulise kursusega ja ma arvan, et peaks rõhutama, et strateegilisel tasandil ühine mõistmine on üheks eeltingimuseks selleks, et koostöö oleks tõhusam. selle magistriprogrammi õpilased on ette valmistatud juhtima kõige kõrgemaid tasemeid õiguskaitseasutustes. kui me räägime kasvust, siis loomulikult saab kasvust rääkida kvantitatiivselt, aga ei tohi ka unustada kvaliteeti. Cepol soovib luua kvalitatiivset mm, võrgustikku ning me rakendame ISO üheksa null null üks standardit tegemist on esimese äh, ametiga, mis on sellise standardi endale saanud ning me lähtume ka Kirkpatricki mudelist. üldine rahulolu määr oli eelmisel aastal üheksakümmend viis protsenti, aga me usume, et Euroopa Liit ise ja Euroopa Politsei kolledž peavad äh, tõesti suutma pakkuda maailmatasemel väljaõpet julgeoleku valdkonnas aga ma soovin lisada mõtte, et ähm, ehkki meil toimus kasv osalejate arvu mõttes, siis samal ajal inimkapitali ja finantsvahenditega jäi olukord umbes samaks. siin slaidil on võimalik näha äh, olemasolevat inimkapitali ja ka meie eelarvet pean välja tooma selle, et inimressursside ja eelarve vahel on selline ebakõla. ning kahe tuhande kaheksateistkümnendaks aastaks soovime endale juurde äh, inimressursse. kui rääkida osalejatest ja eelarvest, siis peab ütlema, et enam-vähem sama eelarve juures suutsime osalejate hulka üheksa korda kasvatada. ma arvan, et see on üks põhjustest, miks välishindajad ja audiitorid on jõudnud seisukohale, et Sepol on väga tõhus oma vahendite kasutamisel. uus õiguslik mandaat. me elame muidugi muutuvas maailmas ja julgeoleku küsimusi ei ole võimalik üle tähtsustada see tähendab seda, et Tsepoli vana mandaat ei suutnud enam vastata õiguskaitsekogukonna õigustatud ootustele. uus mandaat on kooskõlas Euroopa Liidu julgeoleku vajadustega ja samal ajal suurendab see meie ülesannete ja vastutuste ampluaad. me näeme, et see uus mandaat pakub meile uusi võimalusi ja uusi väljakutseid. praegu peab Euroopa Politseikolledž nii läbi viima kui ka rakendama äh, väljaõpet, varem rakendamise osaga nad ei tegelenud, varem tegid seda de facto äh, liikmesriikide väljaõppeasutused. praegu on meil rohkem kui kolmkümmend erinevat koolitust, aga me peame tõesti paremini prioritiseerima oma inimressursside kasutust, et seda paremini teha. järgmiseks, sisejulgeolekul on ka välismõõde ja CEPOL on saanud mandaati viia läbi väljaõpet ka kolmandates riikides. kahe tuhande üheksandal aastal, eh, kui me rääk-, räägime osalusest, siis Euroopa kahe tuhande üheksandal aastal olid siin ainult Euroopa Liidu riigid, aga ka hiljem üle neljakümne riigi juba osales meie väljaõppes. sellest räägin ka hiljem pisut põhjalikumalt. uus määrus rõhutas seda, et on vaja laialdast põhjalikku mõjuhinnangut. me hindasime mitte ainult uut õiguslikku raamistikku, aga ka seot-, teatud asjaga seotud Euroopa strateegiaid, näiteks need, mis puudutasid küberjulgeolekut, mm, terrorismivastast võitlust, sisejulgeolekut, muud. kulutõhusus ja ressursside kasutamine on tulevikus meie jaoks kindlasti väga olulised ning mõjuhinnangut läbi viies äh, lähtusime me viieaastasest hinnangust, mille koostas välishindaja ja välishindaja järeldas, et CEPOL on väga tõhus oma ressursside kasutamisel ning järeldati, et kui CEPOL soovib oma kohustusi täita kõikehõlmamal viisil, siis on CEPOLil tarvis kahtteist täiendavat töötajat. ehk siis lähtudes mõjuhinnangust, välishinnangust, koostasime me Tsepoli strateegia. see formaat lähtus ähm, vormist, mille me leppisime kokku komisjoniga ja mida kasutavad ka teised Euroopa Liidu ametid. CEPOL-i strateegia lähtub faktiliselt ähm, rahvusvahelistest standarditest, missioon, väärtused on väga selgelt määratletud, väärtused on väga olulised eesmärk on luua ju ühine Euroopa õiguskaitsekultuur. me ei usu standardiseerimisse, vaid sellesse pigem, et peab rakendama ühiseid väärtusi, näiteks inimõigusi. inimõiguste kohta käiv koolitus on tänapäeval tohutult oluline ja CEPOL on see, kes äh, seda ellu viib. me tuvastasime äh, mitmed olulised valdkonnad, millele peab keskenduma samuti olulised äh, tegurid, mida hinnata ja tuvastasime ka kaheksateist erinevat riski. CEPOL tagab kõrgekvaliteedilise, mitmedistsiplinaarse, novaatorliku ja asjakohase väljaõppe. ja väljaõpe peab tõesti olema asjakohane. kui mõelda kõigist nendest vahenditest, mis õiguskaitseasutustel on. ja kui mõelda sellest, ähm, kuidas seadusandjad annavad ametitele ja teistele volitusi, siis praktikas näeme me tegelikult seda, et ähm, need töötajad, kes eeskätt seda tööd teevad, ei tunne kõiki neid võimalusi väga hästi, ehk siis äh, ehkki kui meil on suurepärased võimalused näiteks organiseeritud kuritegevuse või terrorismivastaseks võitluseks, siis tegelikult on olemas selline teadmiste ja oskuste lõhe. see tähendab seda, et Euroopa Politseikolledž peab tegema koostööd liikmesriikidega selleks, et see lõhe tuvastada ja et kõiki vahendeid, mis meil on, saaks tõhusamalt kasutada õiguslikus raamistikus on äh, uus element, mis väljendub selles, et CEPOL saab teha rohkem uurimistööd. üks meie programmi lipulaevadest on ähm, iga-aastane konverents asjakohase uurimistöö kohta paar aastat tagasi tunnustati rahvusvaheliselt seda üritust, näiteks kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal olid konverentsil kohal esindajad kõigilt kontinentidelt, kohal oli näiteks Interpoli peasekretär ähm, ja lisaks oli kohal ka akadeemiline maailm. alati on küsimus selles, kuidas leida tasakaal Ähm, kuidas tuua kohale professionaalid ja akadeemikud ning ähm, olles suunatud tulevikku, siis peab tagama, et väljaõpe põhineks teadusel. kolmas mitmeaastane eesmärk kohustab meid looma sobivad tingimused ameti arenguks tulevikus. ning sellele me tõesti ka keskendume ja katsume olla proaktiivsed. proovin jääda kümne minuti raamidesse, ütleb kõneleja. Cepol peab olema maailmatasemel organisatsioon. me peame aru saama sellest, et kui amet loodi viisteist aastat tagasi siis oli selle eesmärk harmoneerida viieteist liikmesriigi ähm, süsteemid ja väljaõpe. pärast Euroopa Liidu laienemist toimus CEPOL-i puhul selline nihe ning uutest liikmesriikidest said samuti ähm, uute liikmesriikide asutustest said samuti CEPOL-i liikmed ning kui saadi aru, et Euroopa Liit peab tegutsema ka laiemalt kui ainult oma liikmesriikide piires, siis hakati rohkem tegelema ka Ida-Euroopa suunal. tänapäeval on Euroopa politseikolledž tõesti maailma tasemel toimija julgeoleku valdkonnas ning nagu öeldud, siis me pakume väljaõpet tänapäeval neljakümne viiele riigile üks hiljutistest näidetest oleks üks projekt, mille eesmärk oli suurendada võimekusi Jordaanias, ka Liibanonis ja ka Türgis. seda just terrorismivastase võitluse vallas. härra esimees, ma arvan, et mu kõneaeg on nüüd läbi ning siinkohal lõpetangi. And... suur tänu teile. nagu ma alguses juba ütlesin, parlamendiga tuleb konsulteerida vastavalt uuele õiguslikule alusele mitteaastase programmi koostamisel, nüüd suur aitäh teie ettekande eest! soovisin öelda lihtsalt, et eh, ei, eelmine raportöör oli proua Kaaler selles küsimuses, täna ei saanud ta kahjuks eh, siia tulla, nii et eh, proua Kaal äh,, aga ta äh,, nii et ta esitab oma vabandused selle pärast. kolleegid, kas te soovite esitada ettekande järel küsimusi? Birgit, palun. suur tänu teile, esimees, suur tänu teile teie tänase ettekande eest. ma sooviksin mõningad küsimused esitada. Te rääkisite osaliste arvu kasvamist. oleks hea teada, eh, kas see kasv, see huvi, kas Sepoli vastu tuleb kõikidest liikmesriikidest või vähemalt eh, suuremast osast liikmesriikidest või mõned eh, ei osale, tahaksin küsida ka kas see kasvav huvi, kui selle kohta on teil teavet, <clears throat> kas see mõjutab kuidagi igapäevast tööd, kas on mingisuguseid muutusi? siis mul on küsimus äh, ühise magistriprogrammi kohta, kas see täiendab seda, mida te Sepolis juba teete? kas äh, see on äh, täisajaga kvalifikatsioon äh, ning kuidas see toimib ning milline on selle konkreetne sisu, et äh, konkreetseid näiteid anda. ja mis puudutab võimekuse äh, tõstmist kolmandates riikides, siis kui ma vaatan seda, mida mõningad meie liikmesriigid ja nende politseijõud teevad kolmandates riikides, et kvalifitseerida ähm, ja toetada politseinikke neis riikides, siis see on väga keeruline võttes arvesse erinevaid võrgustike tavasid, kuidas olete teie kaasatud sellisesse võimekusse tõstmisesse ning kuidas teete koostööd võimudega ja töötajatega ja mis puudutab Euroopa Liidu missioonide ettevalmistamist kolmandates riikides, teeb see vajalikuks, et teil oleks teadmisi eh, olukorrast kolmandates riikides väljaspool Euroopa Liitu. nii et eh, kas te valmistate ette väga üldiselt, kellega te koostööd teete ja eh, kuidas te valmistate inimesi ette selle koha pealt, mis neid seal ees ootab? tänan. tänan, Birgit. järgmisena Roberto suur tänu, suur tänu, te siia tulite, sooviksin eh, eh, vabandada büroo Kaali nimel, kes ei saanud täna tulla. rahvapartei toetab eh, Sepoli tegevust, me kutsume üles selle rolli tugevdamist üheskoos Europoli ja Eurojustiga ja sellega seoses me soovime Sepoli tegevuse piisavat finantseerimist, nagu ka teie õigust sõltumatule tegevusele ning äh, minu küsimus on seotud sellega, mida ütles minu kolleeg proua Sippel, kui toimuvad koolitused äh, ja kui toimuvad, äh, kui teil on pisut konkreetsem sihistatum roll, kas teil on äh, koostöö liikmesriikidega, kas on pööratud pigem teie poolt liikmesriikidesse või vastupidi? ning kui asi puudutab andmekogumist, see läheb kaugemale kui teie mandaat, aga see on osa teie tegevusest, et kõige suuremad julgeolekuohud väljaspool, eh, julgeolekuohud väljaspool Euroopa Liitu eh, on, eh, saavad nüüd piisavalt tähelepanu, kuidas te andmeid kogute, kas te tuginete andmeid riiklikest politseiametitest, oleme näinud, et eriti praegusel hetkel näeme, kui politsei andme otsimine eh, läbi kukub, kas on võimalik teil nende tühikuid täita või sellest üldse ei räägita? kui keegi teine sõna ei soovi, siis ma paluksin, et eh, härra Banfi vastaks. aitäh, vastates <coughs> osaluse küsimusele. kaks tuhat kümme, kui ma ametisse astusin, siis ma nägin, et enamus eh, Äh, liikmesriikide osalus oli kolmteist ja kui me sügavamalt analüüsisime olukorda, siis sai selgeks, et äh, äh, majanduslikult andekamad riigid olid ka intensiivsemalt esitatud. saime siis aru, millest oli põhjustatud mitte osalemine ei olnud seotud huvipuudusega, seega pidime finantseerimissüsteemi üle vaatama ning äh, praegu äh, finantseerime nende Euroopa Liidu liikmesriikide osalust, kellel on väiksem majanduslik võimekus. see viib meid selle juurde, et äh, praegu osaletakse, osaleb kakskümmend neli riiki, see on päris hea, võttes arvesse, et on selliseid riike, kus Äh, kus äh, kus ametnikke on lihtsalt vähem, nagu näiteks Maltas ja Luksemburgis. Äh, liikmesriikide osalus on hea. teine asi, mida sooviksin öelda, on see, kui me valmistame ette finantseerimist, siis me finantseerime kahtekümmet kaheksat kohta, see näib olevat äh, korrektne, kuid see nii pole, see tähendab seda, et üks liik-, iga liikmesriik võib saada ühe kandidaadi, aga kui mõtlete näiteks selle peale, milline legitiimne vajadus äh, on osalusel äh, Saksamaalt või väiksematest riikidest, siis me näeme, et see tegelikult ei ole korrektne. antud hetkel on siis nii, et, et taotlusi on rohkem kui võim-, need võimalused, mis meil on, me otsime alati ähm, lahendusi ning äh, praegusel hetkel äh, on meil ette nähtud umbes kolmkümmend koolitust. me tegeleme kvaliteetse äh, koolitusega ning üritame, et see oli koolitusi hinnata, me kutsume neid äh, kursusejärgseteks hinnanguteks kuus kuud pärast koolitusi pöördume me uuesti osalejate poole ja küsime, hei kutid, kui te eh, eh, kas te osaluse järel te mäletate, mida te õppisite või on see teil meelest ära läinud ja küsime ka eh, osakonna juhatajate käest, kas nad leiavad mõtet nende kutid saada koolitusele või mitte. ja ja me soovime nii-öelda kaskaadi efekti saavutada, nii et äh, oleme saanud üsna positiivset äh, tagasisidet. nüüd, äh, mis puudutab magistrit kursust, siis ma mainisin, et seda polnud lihtne kokku panna see võttis äh, kaks aastat, et um, kaks tingimust täita. kõigepealt tuleb äh, äh, kokku panna selline kurrikulum, mis õiguskaitse vajadusi täidab, aga samas on vaja ka akadeemilised nõudmised täita, et akrediteering saada. nii et võttis väga kaua aega, enne kui me soovitud tasakaalu saavutasime ning nõustusime, et, äh, et magistrikursus äh, pidi andma teoreetilised ja praktilised äh, oskused osalejatele Prümi otsuse ja muud sellised praktilised küsimused, see on kaheaastane kursus, aga see ei ole täisajaga. see on jagatud seitsmesse moodulisse ning meil on tegemist kombineeritud äh, õppimisega. iga õppenädal kestab viis päeva. Äh, tegeleme konkreetsete riikidega äh, ja ning kui moodulit kasutatakse riigis A, siis see ei tähenda seda, et ainult õpetajad ja professorid võivad tulla riigist B. Nad peavad äh, vähemalt kolme riigiga tegelema. nii et nad annavad uusi võimalusi meie riik, õpet-, õppijatele. nii et see toimub äh, väga hästi, see on nii-öelda põimitud õppimine ja mulle tundub see väga kulutõhus olevat, äh, see see kaheaastane programm maksab umbes kuussada tuhat eurot ning Europoli osalise kohta, sest eh, sinna oli seotud ka küsimusi Europoliga koostöö tegemise kohta, mis tundusid mulle väga briljantsed ja viljakad olevat. see ei tähenda seda, et see oleks täiuslik, me üritame alati seda parandada. Eh, ma tegin nüüd nalja ühest küljest õpitakse, teisest küljest äh, ka äh, esitatakse väljakutse kogu kursusele, nii et mul on selle osas väga head kogemused ning esimesed lõpetajad said oktoobrikuus äh, diplomid ning selle aasta oktoobris alustame uut magistrikursust. ja nüüd võimekuse suurendamine kolmandates riikides see on fakt. kui mõtlete nende siseasjade ametite peale, ühisametite peale, siis meil on väga palju ühiseid teemasid ning äh, oleme üles ehitanud äh, platvormid, äh, mil, kui me tegeleme kolmandates riikides, kui meil on vaja oskusi kolmandatest ametitest, siis me seda ka saame. meie Sepolis oleme eelisolukorras, sest me ei tegele äh, salajase informatsiooniga. see on äh, kriitilise tähtsusega, see võrreldes õiguskaitse küsimustega kolmandates riikides nüüd me võime äh, tegutseda Europoli ekspertide ja su kolmandate ekspertidega toetusel. me keskendume tegelike vajaduste hindamisega meil on vaja teada, et äh, näiteks äh, äh, koostöö kolmandate riikidega, see on väga tundlik küsimus. Sepol on võimeline tegutsema kõige tundlikumates valdkondades. et näiteks ennetada terrorismi ja selle aluseks äh, on äh, meie partnerlus, näiteks Türgi, Türgi esiametid on äh, nii sama äh, sa, nad on sama professionaalsed kui meiegi. see ei ole lihtne. aga seal on lisaeelis Sepoli äh, koolitused kolmandatud riikides äh, võivad äh, tekit-, suurendada vastastikust usaldust, mis on väga positiivne, sest igasugune koostöö nõuab usaldust ning usaldus ei teki iseenesest. ja ettevalmistus, missioonide ettevalmistamine kolmandates riikides. me eh, tegeme tihedat koostööd komisjoniga, siseasjade peadirektoraadi tegime, äh, konsulteerime äh, meie välisteenistusega samuti, samuti äh, julgeoleku ja kaitsekolleegiumiga või kolledžiga. ja loomulikult teeme koostööd ka veel teiste ametitega. ja põhiline teema, millega tegeleme, on strateegiline planeerimine Eh, ja samuti juhtrolli ettevalmistamine, mis nõuab eh, erioskusi. <laughs> ta-, eh, sallivus, samuti ka kokkuleppevalmidus, nii et ma arvan, et koordineerimine tegelikult toimib. nüüd koostöötase liikmesriikidega. ma mainisin seda osaliselt juba. E, pühendumus e, on väga tugev, selles osas ma ei näe mingeid probleeme olevat aga kui me hakkame juba andmekogumise juurde ja selle, kuidas CEPOL seda teeb, siis ma sooviks väga konkreetse näite esitada, see on väga tähtis, kui me soovime eh, spetsiifiliselt ettevalmistatud koolitust, eh, siis meil lihtsalt ei tee tühje sõnu, vaid meil, eh, meil on vaja konkreetselt tegutseda, näiteks ühised uurimismeeskonnad. Need teeme koostööd, tihedat koostööd Eurojustiga, Europoliga ja mõned teistega, nii et kõik ehm, tegime konkreetsed näited, meil on konkreetsed paketid, nii et meil on ühesõnaga väga ülevaatlikud vahendid ja kuidas näiteks andmeid äh, kasutada, kuidas äh, näiteks Äh, kuidas salaoperatsioone ette valmistada, siis äh, need on loomulikult salajased kursused ja, ja seda loomulikult ka sellistes valdkondades nagu küberkuritegevus äh, ja muu selline. ma loodan, et ma rahuldasin teie uudishimu, kui ei, siis küsige veel. And um, my apologies for talking a little bit while you were, were there, but it was just because we have to just uh... aitäh Äh, siia tulemast, äh, äh, meie ees kõnelemast, aitäh ka vastuste eest. Need kaks kolleegi küsisid väga põhjalikke küsimusi, milleks oli vaja ka põhjalikke vastuseid ja ilmselgelt on meil vaja edasi töötada selle õigusliku aluse teema kallal. Feedback uh, because I need to certify in front of the auditors that Of course, but there will be feedback from the <laughs> coordinators in due course. Thank you very much. Um, uh, kolleegid, me oleme natukene ajast maha jäänud, aga need, kes ei olnud kohal alguses päevakorra vastuvõtmise ajal, siis võtke teadmiseks, et teeme pausi kell üheksa viiskümmend viis, sest parlamendi president on palunud meil koguneda täiskogu saali ette eh, leinaminutiks mälestamaks kahekümne teise märtsi kaks tuhat kuusteist terrorirünnaku ohvreid. see ähm, mälestusminut leiab aset siis täiskogu saali ees. võtame järgmise päevakorrapunkti. nimelt äh, Frontexi küsimus komisjon, komisjoni esindajad ega ükski teine nendest kolmest kõnelema pidanud inimesest ei ole kohale jõudnud veel. seega mul on nüüd dilemma. kui mõ-, kellelgi on mingi parem mõte, siis andke teada, aga ma teen ettepaneku, et võttes arvesse komisjon on nüüd kohal vaatame, kui kiiresti nad oma kohale asuvad. komisjon on tulnud kohale, seega ko-, komisjon võiks alustada Frontexi alast ettekannet, kui nad on oma jakid ära võtnud. ja ärge siia ülesse tulgegi, istuge sinnasamma. alustan sissejuhatusega ja siis saab sõna komisjon. me räägime siin Euroopa Piiri- ja Rann-, Rannikuvalveameti operatiivtegevusest. nagu kolleegid teevad, teavad, siis meie komisjon on suuresti pingutanud selle nimel, et äh, meie, äh, et Frontex hakkaks tegutsema võimalikult kiiresti, et tal oleks piisavad ressursid selleks, et tagada äh, Schengeni välispiiride turvalisus võttes arvesse siis meie seadusloomelist tööd ning seda, et kiiresti võeti ka Frontexi määrustik vastu, äh, räägime me nüüd Frontexi operatiivtöö alustamisest äh, ning see, see sõltub loomulikult komisjoni ja liikmesriikide tegevusest. täna toimub ühisarutelu praeguse olukorra kohta, kuulame ära kolm osapoolt, kõigepealt komisjoni esindaja, siis Frontexi äh, tegevdirektor Fabrice Legeri ning kolmandaks äh, härra Pabriks. komisjon on nüüd valmis alustama. komisjon siis alustab, aga meil on siin öö, äh, ajaga kitsas täna hommikul, niisiis komisjon tehte, tehke lühike ettekanne, me teeme pausi täpselt kell üheksa viiskümmend viis. et kõik, kes soovivad, saaksid minna täiskogu saali ette, kuhu meid on kutsunud parlamendi president leinaminutiks. seega palun öö, lõpetage ennem üheksa viitekümmend viit. ja jätkame siis kell kümme viisteist, palun. Thank you very much uh,, good. suur tänu, tere hommikust, minu nimi on Oliver Seifer, ma juhin Schengeni ja äh, piirivalveüksust äh, siseasjade peadirektoraadis komisjonis. kõigepealt tutvutaksin esimest ja teist eduaruannet äh,. esimene on kahekümne viiendast veebruarist, teine teisest märtsist. ma äh, tutvustan neid koos, kuna nad on sisuliselt seotud, seega oleks üheskoos tutvustamine sidusam. nagu te juba ütlesite olete, on, on kaasseadusandjad tegutsenud väga kiiresti, et vastu võtta Frontexi määrus. tuletaksin meelde, et kaks tuhat viisteist aasta viieteistkümnendal detsembril tuli komisjon välja algatusega, kahekümne teisel juunil eelmisel aastal jõuti poliitilisele kokkuleppele, neljateistkümnendal septembril, ainult üheksa kuud pärast algatusega väljatulemist, võeti dokument vastu ning see jõustus kuuendal oktoobril. ning kiirreageerimisüksused hakkasid tööle juba detsembris ning muud üksused seitsmendal jaanuaril sellel aastal. see näitab, et asjad on liikunud väga kiiresti. Frontexi kolleegid töötavad ka väga kõvasti. alles eile külastas volinik Avramopoulus Frontexit ning seal tutvustati talle ka uuemaid arenguid ning seda, mida on vaja veel teha. kahe aruande eesmärk on kõigepealt vaadata üle seni tehtu ning teisalt välja selgitada lahtised probleemid, et Frontex oleks tõesti toimiv. nagu te vast teate, siis Frontex koosneb ühelt poolt öö, ametist ehk siis Frontexist ning teisalt Euroopa Piiri- ja Rannikuvalveametitest liikmesriikides. tegemist on siis sellise uue äh, üksusega, kus äh, Frontex ise mängib väga olulist rolli. see on väga oluline mitte ainult praeguse rändekriisi ajal, vaid teisalt ka eeltingimus selleks, et äh, Schengeni ala ilma sisepiirideta ka funktsioneeriks normaalselt nagu te teate, mõned liikmesriigid on uuesti käivitanud sisepiiride kontrollid äh, rändekriisi kontekstis, näiteks Balkani teel. komisjon loomulikult vägagi sooviks, et Schengeni reeglid võimalikult kiiresti taastuks. ning ka siin mängib Euroopa Piiri- ja Rannikuvalveamet olulist rolli. mõlemad raportid rõhutavad vahel on siin vääritimõistmist. Nende ühiste operatsioonide valdkonnas liikmesriikides umbes tuhat viissada piiri- ja rannikuvalve ametnikku töötavad koha peal ühisoperatsioonides Kreekas, kus on umbes seitsesada, kaheksasada inimest, Itaalias umbes kuussada inimest, Bulgaarias umbes sada kolmkümmend ja mõned inimesed veel seal Lääne-Balkani rändeteel. see umbes tuhat viissada inimest ühisoperatsioonides, neid ei tohiks segamini ajada tuhande viiesaja inimesega, kes on nii-öelda reservis kiirreageerimisüksustes Frontexis. see süsteem käivitus siis seitsmendal jaanuaril. mõlemad raportid öö, näitavad neid numbreid natukene äh, kõikuvalt. põhjus on väga lihtne, nimelt talvel loomulikult see number väheneb, kevadel suureneb jälle, tulenevalt suuremast sisserändajate hulgast meie välispiiridel. aga siin keskendun eelkõige teisele raportile, sest see on, seal on uuem info. komisjon on identifitseerinud ka lüngad igakuiselt, millist varustust meil on vaja, helikoptereid, laevu, sõidukeid ning kui palju personali on vaja veel erinevate operatsioonide puhul ning komisjon ja Frontex avaldab äh, pidevat survet liikmesriikidele, et need lüngad, mis on välja toodud ühisoperatsioonide puhul, ka täidetaks. erinevatel välispiirilõikudel. toon ühe näite. Kreeka puhul ühisoperatsioon Poseidon. me oleme välja selgitanud, et meil on vaja kahte helikopterit, ühte öö, äh, avamere tankerit, üht äh, paati. aprilli puhul olid numbrid umbes samasugused. aga see statistika muutub igapäevaselt, sest varustust liigub sisse ja välja, liikmesriigid liigutavad seda, ametnikud eraldatakse teatud ajaperioodiks, inimesed lähevad öö, koju tagasi, mõnedest teistest liikmesriikidest tulevad uued inimesed süsteem muidu toimib päris hästi, aga vahel tekib, tekitab see ka segadust. kui ma annaksin tänase numbri, siis see erineb homsest numbrist. seda tuleb ka arvesse võtta. see on väga liikuv protsess. siin on ka erinevate operatsioonide nimekiri, neid ma üksikasjalikumalt tutvustama praegu ei hakka. teine raport, lehekülg viis komisjon palus, et Euroopa Piiri- ja Rannikuvalveamet mitte ainult ei tagaks operatsioonide sujuva toimimise, vaid et eh, ta ka informeeriks liikmesriike igakuiselt vajaminevatest ressurssidest, et oleks kogu aeg uuemad andmed eh, olemas. hea on see, et Frontex teeb seda mitte ainult igakuiselt, vaid iganädalaselt seega liikmesriigid saavad iganädalaselt uuemat infot nendest ressurssidest, mida on vaja ning siis nad saavad reageerida. eelmisel aastal ja nüüd järgmine peatükk saavutatust. nõukogu selgitas välja eelmisel aastal viis prioriteetset valdkonda. Euroopa Piiri- ja Rannikuvalveameti operatiivtöö jaoks. mul on veel neli minutit aega esimene valdkond. kiirreageerimisvõimekus nii personali kui varustuse valdkonnas. üle tuhande viiesaja piirivalvuri on nii-öelda valves Äh, profiile veel analüüsitakse, aga põhimõtteliselt üle tuhande viiesaja inimese on meil reservis olemas. Nad saavad kiirelt reageerida, kui see vajalik peaks olema. Fabrice Lecheri äh, tegev, Lecher äh, saab nende kohalejõudmist nõuda või kahe kuni viie päeva jooksul ning siis neil kohale jõudmiseks on tehnoloogial ja personalil aega viis ja kümme päeva vastavalt. seega see üsna suur hulk varustust ja suur hulk inimesi saavad, saab reageerida päris kiiresti. ma ei tea, kas ma peaksin nüüd lõpetama või jätkama veel natukene on veel aega. ma ei soovi siin üle üheksa viiekümne viie minna. loomulikult neliteist liikmesriiki on lubanud anda oma panuse kiir-, kiirreageerimisüksustesse. ma unustasin ka Soome ja Itaalia, äh, mis tuleks lisada nende panustajate hulka. komisjon ja Frontex on ka omavahel väga tihedas ühenduses, tagamaks, et kiirreageerimisüksuste puhul äh, need lüngad nagu helikopterid ja avamere tankerid, äh, et need lüngad kiiresti täidetaks. kindlasti Fabrice Leger mainib ka seda, et Frontex uue mandaadi all Äh, ei äh, võta sisse teenuseid ainult, vaid äh, hangib ka enda varustust. aga ma nüüd lõpetaksin. aitäh! ma segan ka vahele. ma selgitaksin kolleegidele, kes alguses kohal ei olnud, ehk siis enamus teist. parlamendi president palus öö, kell kümme koguneda täiskogu saali ette mälestusminutiks. ning siin saalis kõik loomulikult tahaksid sinna minna ja teemegi pausi kell üheksa viiskümmend viis ja jätkame kümme minutit pärast kümmet, mitte hiljem. härra Fabriks ja härra Leger, teiega jätkamegi siis kümme minutit pärast kümmet mina tean ainult seda, et see toimub äh, täiskogu saali ees. ja olge palun tagasi kümme minutit pärast kümmet. aitäh.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 Okay, colleagues, we're going to resume the uh... hea küll, kolleegid, läheme edasi Frontexi päevakorrapunktiga. aega on meil väga piiratud koguses ja ma tean, et paljud inimesed soovivad küsida küsimusi. härra Seaforth jääb siia, äh, sest komisjonil on päris palju küsimusi. aega on meil ainult kella üheteistkümneni. kas te saate jääda? äkki te annate mulle veel viis minutit, ütleb härra Seifert, siis ma saaks lõpetada oma ettepaneku eh,, oma ettekande. Teilt siiski küsitakse ka palju küsimusi, ma sooviks siiski, et te väga jääksite siia, sest eh, komisjoni rolli kohta küsitakse kindlasti mitu küsimust, et palun jääge, härra Seifert. nüüd eh, härra Legeri palun pidage kõneajast kinni, sest küsimusi tuleb palju ja aegu on vähe, aega on vähe. aga see teema on väga oluline. niisiis, härra Legeri ja tema järel härra Pabriks. seejärel küsimused ja kui jääb aega järele, siis võivad kolleegid veel üht-teist lisada. ehk siis nüüd palun härra Legeri, annan teile sõna hommik on olnud natuke hektiline, aga nüüd te olete kohale jõudnud ja palun. aitäh, härra esimees. tere hommikust, lugupeetud parlamendiliikmed, daamid ja härrad. nagu juba komisjon ütles, siis võin kinnitada, et Frontexi uue mandaadi täitmine on igati õigel suunal. soovin välja tuua mõned prioriteedid, mille nõukogu tuvastas ja mille tuvastas ka komisjon, kui mandaat jõustus kui rääkida nendest erinevatest reservidest, nii isikkoosseisu kui tehniliste vahendite mõttes, siis äh, hea on see, et liikmesriigid on suutnud tuvastada kuni viis tuhat piirivalve või rannikuvalve ametnikku, keda saab Frontexi operatsioonidel kasutada. see number on suurem kui see tuhat viissada, mis on kohustuslik arv kui rääkida tagasisaatmisest, siis siin on veel mõningaid äh, puudujääke, aga meil on olemas võimalik teostada seiret selles valdkonnas. me palusime viitkümmet isikut selle tegevuse tarbeks ja meil on nelikümmend seitse tükki olemas kui rääkida tehnilistest vahenditest, siis on ka siin puudujääke, aga nagu komisjon juba ütles, siis uus mandaat ja ka uued eelarvelised vahendid teevad võimalikuks selle, et ametil on võimalik tehnilisi omavahendeid hakata soetama. mida ma silmas pean? pean silmas seda, et näiteks me oleme paar kuud katsetanud sellist raamlepingut, mille abil ostetaks õhuvaatlusseadeid. ehk siis ühte lennukit, mida me oleme kasutanud ühisoperatsioonidel näiteks Bulgaarias, Itaalias, Hispaanias kindlasti võtame sellest protsessist õppust selleks, et seda teenust veelgi parendada, kui see tarvis on. alustame koos Soomega üht pilootprojekti ja teeme seda ka koostöös teiste liikmesriikidega, Prantsusmaaga, Rumeeniaga, Lätiga, kes on vabatahtlikult üles astunud. eesmärk oleks pikaajaliselt liisida mingisugune sõiduk, mis tähendaks seda, et pikaks ajaks on meil olemas omaenda sõidukid, mis vastavad teatud kategooriatele see tähendab, et amet saab luua nii-öelda segameeskondi, mida ma silmas pean, pean silmas seda, et meeskond koosneb mitmest äh, liikmesriigist pärinevatest meeskonnaliikmetest. ning see tähendab ühtlasi ka seda, et meie ekspertide profiilid on erinevad, näiteks merevaatluse või rannikuvalve spetsialistid võivad meil olla päästeoperatsioonide eksperdid või näiteks ka kalandusega tegutsevad eksperdid, kes teevad koostööd asjakohase Euroopa Liidu ametiga. ehk siis sellist asja praegu katsetame. kui rääkida nüüd tehnilistest vahenditest, siis soovin siinkohal mainida maismaapiiridega seotud sõidukeid ning samuti analüüsime seda, kuidas saaks osta IKT vahendeid, näiteks registreerimisseadeid Eurodaki tarbeks. üks oluline osa uue mandaadi juures on meie haavatavuse hinnang. oleme sellega graafikus, need liikmesriigid, kes, osa liikmesriike väga õigeaegselt küll ei suutnud äh, pakkuda teavet, aga me alustasime teatud baastaseme arvude kogumisest, seda inimressursside ja muude vahendite vallas, selle järgi peaks saama kujundada oma sel-, ülevaate sellisest nii-öelda lähteseisust ja pärast aprillikuud, pärast konsultatsioone liikmesriikidega äh, oleks siis võimalik täpselt öelda, mis see lähtekoht on ning seejärel on võimalik ka liikmesriikidele teha soovitusi, kui see peaks vajalik olema. aga tõenäoline on, et see juhtub maikuus. lisaks korraldame mõned ähm, matkeharjutused aasta lõpus on tõenäoliselt vaja parendada meie metoodikat, sest tõesti, tegemist on esimese tegutsemisaastaga, aga kui puhkeb mingi kriis, siis sellel aastal on juba võimalik seda protseduuri kasutada. aga seda peab ka muidugi parendama ja võtta, tuleb võtta arvesse neid asju, mida käesoleval aastal õppinud oleme. lisaks ähm, ameti juhtkond Ähm, ja komisjon viitasid ähm, meie tegevusele, nad ütlesid, et me oleme suutnud läbi viia üle kahesaja kolmekümne lennu, oleme suutnud üle kümne tuhande sisserändaja saata tagasi, sealhulgas umbes tuhat neist on Euroopa Liidu ja Türgi lepingu järgi äh, viidud Kreeka saartelt Türgile. nüüd me arendame logistilist toetust ja transpordivõimekust, proovime välja arendada tagasisaatmise eelset toetust, ähm, viise, kuidas saada näiteks reisidokumente asjasse puutuvatelt kolmandatelt riikidelt. arendame ka selliseid tegevusi, mis aitavad meil tuvastada liikmesriikide vajadusi selle kohta, et mis võimekusi seal vaja arendada on. meil on ka uued ähm, nii-öelda sihtkohad, viitan siin kokkuleppele komisjoni ja Afganistani vahel, mis teeb võimalikuks selle, et tagasisaatmise puhul on uusi sihtkohti. samuti arendame võrgustikku Äh, IKT vallas, mida saab kasutada selleks, et peamiselt reaalajas saaks oma vajaduste kohta teavet vahetada, nõnda et agent, et amet saab planeerida lende ja teisi tegevusi äh, nõnda, nagu täpselt vaja on. ehk siis sellega oleme graafikus ja nagu komisjon ja nõukogu ja juhatus ootavad, siis me kolmekordistame oma üksuse isikkoosseisu selle aasta lõpuks. kui nüüd rääkida rannikuvalvest ja üldisemalt eh, meie õiguskaitsetegevuste arengutest, siis siinkohal tahaksin öelda, et praegu viime ellu pilootprojekti, mille pakkus välja parlament. projekti luua meile rannikuvalvevõimekus. ehk siis teeme koostööd ähm, meresõiduohutuse ametiga, kalandusametiga ja eelmisel aastal suutsime esimest korda pakkuda oma laevu äh, kalandusinspektoritele äh, ning Frontexi operatsioonide käigus suutsime ka võidelda teatud kuritegevuse liikude vastu. samuti ka näiteks suutsime avastada äh, merereostust, millega siis edasi hakkas tegelema EMSA. ehk siis me arendame uusi võimekusi, mitte ainult piiride seire vallas, aga ka näiteks otsingu- ja päästeoperatsioonid on nüüd meie mandaadis kirjas, lisaks arendame selliseid tegevusi, mis on seotud õiguskaitse valdkonnaga eelmisel aastal meie tegevus aitas merel kinni pidada üle kaheksakümne tonni narkootikume näiteks, ehk siis sellega oleme graafikus ja nüüd analüüsime seda, kuidas saaks leida rohkem sünergiat asjasse puutuvate Euroopa Liidu ametite vahel, kui rääkida õhuvaatlusest, siis oleme kogu aeg kontaktis EMSA-ga, räägime Mm, kaugjuhitavatest õhukitest, ma tean, et komisjon toetab väga seda mõtet, aga lisaks äh, räägime ka lennukitest, ähm, satelliidifotodest, selleks, et saaks tagada kõiksugused rannikukaitse funktsioonid, mis käivad Frontexi mandaadi alla. kui rääkida õiguskaitsest maismaal, siis arendame oma panust politsei koostöö vallas, tolli koostöö vallas ning meil olid isegi Eurojustiga esmased kõnelused selleks, et rakendada mandaati, mis võimaldaks meil vahetada isikuandmeid. võib-olla teate, et Frontex võib koguda sisserändajate intervjuude käigus isikuandmeid ja kui osa nendest isikuandmetest on kasulise, kasulikud kriminaalmenetluses, näiteks terrorismi tõkestamisel või organiseeritud kuritegevuse vastu võideldes, siis me jagame seda teavet, me anname selle Europolile ja liikmesriigi politseiametitele. ehk siis ka sellega oleme graafikus ja seda võimekust arendame ma ei taha väga pikalt rääkida, aga ma soovin siiski ka mainida koostööd kolmandate riikidega ma tean, et Euroopa Parlament tahab ehm, selle kohta rohkem kuulda. ehk siis me laiendame oma sideohvitseride võrku, näiteks saadame ühe sellise ohvitseri Nigeeri, samuti ka Ankarasse on saadetud esimene sideohvitser ja valmistame ette samasuguse isiku saatmiseks Serbiasse ning rajame ka teed selleks, et sideohvitsere saata kas Põhja-Aafrika riikidesse või siis Lääne-Aafrika riikidesse. ka mina käisin kaks mm, nädalat tagasi Nigeeris, sest seal korraldati suur konverents seoses teabe kogumisega, kohal oli kakskümmend viis eh, delegatsiooni Aafrika riikidest, kohtusin ka migrantidega, kes olid otsustanud, et nad tahavad tagasi koju pöörduda. ehk siis neid tuli nii-öelda kõrbes päästa sel ajal, kui nad olid tagasi teel Liibüasse ja väga huvitav oli nendega kohtuda ja arvamusi vahetada. arvan, et midagi sellist ähm, peaks kõrva taha panema kõik Euroopa Liidu asutused, ametid. oleme kontaktis teiste riikidega selleks, et loodetavasti leppida kokku mingite, mingisuguses töökorralduses ning see oli midagi sellist, mida ma õppisin oma tööreisist Nigeeri Ähm, kui tekivad ähm, mured julgeoleku vallas, siis ka need riigid on loomulikult ähm, mures terroriohu pärast. ka näiteks inimkaubandus, narkokaubandus, relvakaubandus on probleemid, sealhulgas narkootikumid, mis tulevad Lõuna-Ameerikast, mis viiakse Aafrikasse ja Aafrika kaudu Euroopasse, ehk siis kogu see tegevus pakub kõigile võimalusi, sellest on kõigile kasu ja ma loodan, et Frontex, Euroopa Piiri- ja Rannikuvalveamet suudab panustada Euroopa Liidu üldisesse poliitikasse nende riikide suunal. siinkohal lõpetan ja vastan meeleldi kõigile küsimustele. aitäh! meil on väga põhjalik mm, kõnelejate nimekiri, ehk siis paneme selle nimekirja lukku praegu on nimekirjas Miller, Mrs Sippel, Mrs Griesbeck, Mrs Stevens, Mr Coelho um,, uh, Mr Lopez Aguilar, Mr Kirkos, Mrs Sargentini, Mrs Guillaume uh,, Mrs Spinelli and Mrs Keller. That's it um.... sellised kõnelejad siis. ja härra Radev ka. ja proua Venberg, jah, aga nüüd aitab äh,, nimekiri on suletud väike eelhoiatus ka, võib-olla järgmise päevakorrapunktiga alustame natuke hiljem, võib-olla kümme minutit pärast täistundi, aga pikemaks ei saa praegust päevakorrapunkti venitada. aga nüüd härra Papriks, palun ma üritan rääkida lühidalt, et küsimuste jaoks oleks äh, rohkem aega. tahaksin tänada Frontexit äh, äh, kõigi tänan kõiki sõbraliku äh, vastuvõtu eest, kui meie delegatsioon teid äh, külastas, see oli esimene kord. Äh, pärast meie ühisdokumendi vastuvõtmist möödunud kevadel tahaksin öelda, et me ei tohiks alahinnata meie välispiiride turvalisuse tähtsust, seega on äärmiselt oluline, et me see jälgiks seda, kuidas Frontex töötab, mis vajadusi eh, neil on ning ühtlasi ka seda, mida, kuidas oleks võimalik nende tegevust kontrollida. mõned lühikesed eh, märkused, mida sooviksin rõhutada veel kord eh, komisjon on meid samuti teavitanud sellest, kuidas, äh, mida on hästi tehtud ja mida halvasti tehtud. kõigepealt seega sooviksin öelda, et äh, on hea, et me oleme suurendanud iga päevaga liikmesriikidest kandidaatide arvu, kes võivad ametis töötada. samuti ka koordineeritakse eh, varustust, mida on väga vaja, inimestel on vaja korralikku varustust, millega oma tööd teha, samuti tuleb jälgida tegevust. see on üks neist punktidest, kus me, kus võivad tekkida vajakajäämised, oluline on see, kui palju meil on kandidaate eh, ja kas need on konkreetsete töökohtade jaoks sobivad kandidaadid, sest tihtipeale äh, Äh, kattuvad äh, need äh, seisukohad ja kattuvad näiteks kandidaadide omadused, aga peab vaatama, kumb on, kes kandidaatidest on sobivam selle koha jaoks. ühesõnaga, ma kasutaks praegu ka võimalust rõhutada taaskord, et meie Euroopa Parlamendis ootame, et liikmesriigid täidaks äh, oma lubadusi ja panustaks äh, võimalikult suures osas äh, ameti vajadustele, et neil sellele suudaks vastu tulla, sest praegune, praegu on, praegu langeb suur vastutus liikmesriikide peale ja Frontex saab aidata ja toetada, kui see peaks vajalikuks osutuma. sama kehtib ka Äh, ametitöötajate kohta ning üks äh, asi, mida nägime oma missioonil Varssavis, äh, oli selline arutelu Brüsselis, mis puudutas korre-, korrigeerimiskoefitsienti ning teame nüüd, et see on praegusel hetkel suhteliselt madal võrreldes teiste Euroopa institutsioonidega, mina sooviks tõesti, et eh, see viga parandataks, sest eh, see tõesti takistab eh, tasakaalustatud hulga töötajate saatmist missioonidele. ma saan aru, et väga raske on korrigeerimiskoefitsienti õigesti paika panna, esitada äh, selline ettepanek, mis kõigile sobiks, kuid praegusel hetkel on äh, siiski erinevus liialt kõrge, sest me ei saa praegusel hetkel äh, äh, me ei saa praegusel hetkel võrrelda Varssavi hindu teiste Poola piirkondade hindadega, nii et me peaksime äh, saatma siin õige otsuse Brüsseli ametnikelt, eh, mis ei tohiks takistada tulevikus eh, ameti tegevust. sooviksin öelda ka seda, et eh, suutsime koguda kirjalikku informatsiooni, mis oli väga hästi kokku pandud, see on kättesaadav, oluline on see, et meil on äh, hea võimalus infovahetuseks, mis oleme lisanud ka, mille oleme lisanud ka oma algdokumenti. on hea, meil on õigeaegne infovahetus, mil, mis puudutab ka piiratud kättesaadavusega informatsiooni see on oluline kõigile neile, kes tegelevad julgeoleku ja piiride julgeoleku küsimustega, et nad saaks piisavalt informatsiooni. loomulikult oleme valmis kõik äh, seda ametit toetama. peame meeles pidama seda, et äh, välispiiride julgeolek on meie ühine mure ja sellega peaksime me kõik tegelema kogu Euroopa Liidus. nii et härra Legeri äh, oleme valmis teid toetama ning ootama viljakat koostööd teie ja Euroopa Parlamendi libekomisjoni vahel ühelt poolt ja komisjoni poolt teiselt poolt ja kõike head ning mul on hea meel ka selle üle, et eh, amet eh, tegi kokkuleppe Poolaga oma hoonete osas, sest see samuti äh, Eh, on tähtis, et on olemas kõik, eh, et on olemas hea asukoht, kus oma tööd teha. suur tänu teile, härra Pabriks. vabandust, kolleegid, et meil nii vähe aega on, tegemist on väga olulise mõttevahetusega. me saame pisut hiljem lõpetada, aga mitte palju. nii et kui on kommentaare ja küsimusi, siis mitte üle ühe minuti, nii et härra Niidermüller. Thank you very much, Mr Ležerin, for coming here. suur tänu, et siia tulite. mul on kaks lühikest küsimust, kõigepealt Frontexi peakorterit külastades kuu aega tagasi olin ma väga üllatunud äh, selles osas, kui vähe äh, oli äh, kui oli, vähesed vahendid olid kättesaadavad, selle olukorra parandamine on väga oluline. mulle tundus, et äh, Äh, institutsioon ümber põhiõiguste ähm, ametniku ei tek-, toimi, kuidas teie näete põhiõiguste äh, ametniku tegevust oma institutsioonis ning teine küsimus äh, puudutab seda, et viimastel kuudel ja nädalatel oleme kuulnud füüsilikest rünnakutest pagulaste vastu äh, ja eh, Ungari eh, piirivalvurid väidavad, et eh, ei ole mingisuguseid teateid vägivallast pagulaste suhtes. ma tahaks teie seisukohta selle kohta teada, aitäh. aitäh, Peeter, et kõnest kinni pidasid. ja Natali Kriisbek järgmisena. suur tänu, härra esimees tere kõigile, räägin kiiresti, sooviks oma fraktsiooni nimel tervitada härra Legeri ettekande eest, mis oli konkreetne. juba viimastel kuudel jälgime tähelepanelikult ameti tegevust, oleme näinud edusamme. tahaksin tänada ka teid ja teie meeskonna töötajaid. ja samas me peame eh, kaitsma Euroopa eh, õigust, Schengeni süsteemi ja Euroopa piiri loomulikult. sooviksin teid tänada teie tegevuse eest ning sooviks eh, selle eest, et te tegutsete nii paljudes valdkonnas ja teie olete tõesti suutnud mobiliseerida juba viis tuhat piirikaitsjat, on olemas pilootprojektid on olemas koostegevus teiste ametitega, aega väga palju pole, ma e, sooviks e, e, siis oma küsimuse kokku võtta, rääkisite sellest, kuidas kohaldatakse koostegevust kolmandate riikidega, sooviksin teada, kas räägiksid, rääkisite koostööst Liibüaga, millele te täpselt viitasite, loomulikult on siin vaja rääkida terrorirünnakutest ja Äh, narkokaubandus ja nii edasi, tahaksin teada ühesõnaga, äh, millega on tegu, sest kodanikud on väga mures selle pärast, mis Euroopas toimub ning äh, me oleme väga mures põhiõiguste pärast. tahaksime teada, mis toimus Kreeka saartel pärast lepet Türgiga. mulle on öeldud, et Eh, pannakse mingisugustesse kuuridesse inimesed, kes kohale jõuavad, tahaksin teada, kas Frontex sellistes tegevustes osaleb tänan, Natali. asi on väga keeruline. meil ei ole võimalik rääkida üle ühe minuti, mitte kellelgi. mul on selle pärast tõesti väga kahju. järgmisena saab sõna Birgit Sippel. suur tänu teile, esimees. kõigepealt sooviksin ma väikse avalduse teha, komisjon ütles meile täna hommikul, et me väga kiirelt tegeleme selle uue saaduse vastuvõtmisega, eh, aga minule tundub, et liikmesriigid ei tegele väga kiiresti selle rakendamisega. tundub, et nad kirjutasid sellele alla, aga samas ei olnud nad äh, tehnilisi vahendeid nad ei soovinud anda, nii et millest me nüüd siis räägime, kui öeldakse, et meil on vaja uut seadust, kiiresti tuleb teha ja samas ei toimu pärast seda mitte midagi, see on naeruväärne ning nii ei tohiks edasi minna. mina oleks öelnud seda, et kui see on tõsi, mida liikmesriigid ütlevad, et loomulikult on nad valmis kaitsma inimesi, kes sõja ja tagakiusamise eest põgenevad, aga nad soovivad olukorda kontrollida aga see tähendab seda, et nad oleks pidanud veel enamgi valmis olema ka oma kohustusi täitma, mis siin valesti läheb, mida peab kritiseerima ja lühike küsimus äh, tagasisaatmiste kohta tahaksin. Äh, jah, loomulikult äh, tagasisaatmine peab olema osa meie asüülipoliitikast, aga kuhu inimesi saadetakse tagasi, kas teate, kui meil on koostöö päritoluriikidega või saadetakse inimesed tagasi kolmandatesse riikides, näidates, et meie ei saa hakkama pagulastega, võib-olla Liibüa, aga ja teised suudavad seda taha, see on minu meelest äärmiselt nukker ja võib-olla äh, täpsemaid äh,, täpsemad infod. härra äh, Kolju, suur tänu teile. ma tahaks tänada kõigepealt Euroopa komisjoni tahaksin tänada väga kvaliteetsete dokumentide eest, mis äh, meile edastati, tahaksin teatada ka härra Legerit äh, selle eest, kui hästi ta oma tööd on teinud selle ameti juhtimisel. mul on kaks konkreetset küsimust. kõigepealt see, mis puudutab äh, liikmesriikide kohustust oma ko-, ähm, kohustusi täita ja äh, inimressursside küsimus korda saada, mida teha, et see probleem lahendada, kuna tundub, et praegusel hetkel olemasolevast õigusraamistikust ei äh, piisa, mida meie saame teha, et sellised äh, ressursid toi-, kasutusse võetaks ning teiseks haavatavuse analüüs, räägitakse siin praegusel hetkel eh, infopuudusest, kui Portugali kritiseeritakse, sest me ei edasta informatsiooni. mis, eh, milles on probleem? kas eh, on tegemist mingisuguste vigadega, mida saab parandada, et me saaks ka paremini hinnata olemasolevat teavet? Hartelijk bedankt, voorzitter. Hartelijk bedankt, collega's. Ik heb uh, twee... Aitäh, härra esimees. Armsad kolleegid. ma tahaksin tänada eelkõige härra Legeri. meeldiv on, et tõesti on astutud samm edasi. paraku mõned liikmesriigid ei ole oma kohustusi täitnud ning täielikku operatiivsust pole veel Frontexi puhul saavutatud. sooviksin ka paluda, et liikmesriigid nüüd hakkaksid oma kohustusi täitma. mul on ka kaks lühikest küsimust härra Lecherile. mis rolli mängib Frontex tagasisaatmisoperatsioonide puhul näiteks Itaalias või Kreekas. Äh, kuidas see täpselt äh, konk-, konkreetselt äh, välja näeb? aitäh. proua Keller. tere, härra Leger ütles, et Euroopa Liit tegelikult aitab neid inimkaubitsejaid Liibüas. kas te mõistate et, et nelikümmend protsenti eh, Liibüa rannikul eh, päästetud inimestest on päästetud vabaühenduste poolt, sest seal ei ole teisi inimesi lihtsalt, siis Ungari. Peeter juba selgitas, kuidas tagada, et eh, Frontexi ametnikud ei osale inimõiguste rikkumistes kas otseselt või kaudselt ning siis äh, kolmandaks see Frontexi äh, reegel inimõiguste rikkumiste kohta, et sellisel juhul tuleb peatada või katkestada äh, operatsioonid, kas seda on kavas teha Ungari puhul? aitäh, härra Lopes Aguilar, üks minut. aitäh, härra Ležeer, üks minut tõesti, suur tänu, et te siia tulite arvamusi vahetama libekomisjonis. paljud meist jälgivad igat sammu selles arengus. nüüd on määrustik jõustunud ning Frontex on saanud uue staatuse. ning on hõivatud üle tuhande viiesaja piirivalvuri aga infot napib. Teie olete küll parlamendi ees, aga tervel parlamendil on liiga vähe infot, meil on keeruline ka avalikkusega äh, seetõttu suhelda. iga kord, kui me sellest teemast räägime siin parlamendis, kuuleme me süüdistusi, et äh, see amet kasutab kriminaalseid meetmeid, laseb inimestel uppuda meredel seda me kuuleme kogu aeg ka nii-öelda radikaalsetelt inimestelt siin kojas. niisiis. kuidas paremini informeerida Frontexi tegevusest eelkõige just põhiõiguste ametniku tegevuse kohta, sest on ju oluline inimestele teada anda, et see amet aitab päästa inimeste elusid meie haavatavamatel välispiiridel, mitte vastupidi, kuigi me kuuleme neid vastupidiseid süüdistusi kogu aeg. aitäh, härra Kirkov. aitäh. me ootame endiselt Äh, ja aasta aega juba, et hakataks tegutsema. pilootprojekt peaks algama maikuus, ma tahaksin teile äh, meelde tuletada, et äh, Egeuse mere, meri on rahulik. ma ei sooviks siin oktoobris tagasi tulla ja öelda, et jällegi Egeuse meresüsteem kukkus kokku, sest ei näinud ette, et põgenike hulk suureneb. ning proua Kriisbeck, kui te soovite, siis läheme Kreekasse ja vaatame, me ei pane põgenikke puuridesse ju. aitäh, proua Sargentini! Thank you, chair um,. I, I... aitäh! sooviksin rohkem mm, infot tagasisaatmise operatsioonide kohta Frontexi poolt. nii palju, kui ma aru saan, siis on ta-, tagasi saadetud Afganistani inimesi, aga peamiselt liikmesriikidest millistest, mil-, milliste tagasisaatmise operatsioonide eest teie praegu vastutate ning kuidas te kontrollite neid inimesi, kes tagasi saadetakse, liikmesriigid kas annavad või ei anna varjupaika. aga kui teie teete koostööd tagasisaatmise valdkonnas, kuidas te kontrollite, millised inimesed tagasi saadetakse ning milline edasikaebamisõigus neil inimestel on? veel üks asi, Liibüas üldiselt Põhja-Aafrikas toimub igasugu asju ning liikmesriigid äh, koolitavad ka piirivalvureid seal. kas teil on seal ka mingisugune roll mängida? Liibüas või teistes Põhja-Aafrika riikides koolitustel? ja kuidas te siis kontrollite olukorda põgenike puhul öö, kellega te kokku puutute, näiteks Eritrea põgenike puhul? suur tänu. ma tuleks mõningate küsimuste juurde, mida esitas proua Sippel, mis puudutas inimressursside materjali ähm, aspekti, kas on olnud mingisuguseid vajakajäämisi näiteks liikmesriikides materjali ähm, edastamise osas, sest äh, võib-olla on see muidugi olemas neis dokumentides, mis meile edastati hiljuti. ning teine küsimus äh, puudutas tagasisaatmist, nagu seda ütles ka Judith. ma leidsin, et äh, et see kõlas natuke nagu reisibüroo, see, mis te ütlesite. ja kas te võiksite ka rääkida sellest, millised inimesed, kui palju on neid, on, kes on tagasi saadetud, see on kuuskümmend kaheksa korda on seda toimunud aasta jooksul ja ilmselt on äh, suht-, suundumine täielikult muutunud ning äh, Eh, mõningatel puhkudel on eh, põhiõiguste ohvitser avaldanud arvamust, et tegevus on olnud ebalegaalne, mis te selle kohta ütlete, proua Spinelli, palun? suur tänu teile, esimees. tänan teid, härra Leggeri ja sooviksin eh, esitada küsimuse, sest siin on üks asi, millest, mis mulle muret tekitab ja mis jääb mulle ebaselgeks aruandes. see puudutab lõiget kuus üks leheküljel kolmkümmend kaks kus äh, öeldakse seda, et vabaühendused teevad äh, äh, öeldakse, vabaühendused on nagu ligitõmbav faktor pagulaste jaoks ning päästeoperatsioonid aitavad tahtmatult kaasa sellele, et, nagu, et Äh, inimkauplejad viivad üle mere aina uusi inimesi. see teeb mulle suurt muret, see peaks ka meie poliitikutele muret tegema, sest <clears throat> näiteks äh, Katania omavalitsus äh, uurib praegu seda olukorda, on immigratsiooniminister Franken Belgias ütles samuti, et see on väga murettekitav, aitäh teile. Thank you, Mrs Winberg, please proua Vinberg. aitäh, härra esimees. suur tänu ka härra Ležeerile. rünnakud Frontexile on kolmekordistunud, me oleme eraldanud ressursse ja personali, aga nelikümmend protsenti nendest inimestest aitab inimesi Liibüa rannikul. ning nüüd võib näha ka, et näiteks vabaühendused liiguvad järjest lähemale Liibüa rannikule, et äh, migrante üles korjata. võib näha ka koos, nende koostööd inimkaubitsejatega. seda lugesin ma Saksa ajalehes, kus seda kritiseeritakse. mida teeb Frontex, et selle teemaga tegeleda. sest see tähendab, et inimkaubitsejad pääsevad karistuseta. me kuulsime, et suurendame toetust Liibüa piirivalvele. millisel määral on Frontex sellesse kaasatud ning mis on selle eesmärk? aitäh, härra Leger. Teiepoolne sõnavõtt näitab, et äh, Euroopa Liidu välispiiridel olevad riigid ei ole saanud veel piisavalt tehnilist abi teistelt liikmesriikidelt, mis on hädavajalik, et kaitsta Euroopa Liidu välispiire. keskenduksin asjaolule, et Bulgaaria, Itaalia ja Kreeka ei saa ilma teiste abita hakkama. minu küsimus on, milliseid meetmeid kavatsete te võtta tagamaks, et kõik liikmesriigid eraldavad varustust ja eksperte piiririikidele. teine küsimus. Türgi jällegi ähvardab Euroopa Liitu, et nad äh, katkestavad märtsi lepingu Euroopa Liiduga ning nädalas äh, hakkab läbi Bulgaaria siia saabuma viisteist tuhat põgenikku. mida te kavatsete teda, te teha selleks, et kaitsta Bulgaaria-Türgi piiri? ning milliseid meetmeid võtab Euroopa Komisjon tagamaks, et lepet Türgiga Türgi pool ka austab? annan nüüd sõna uuesti komisjonile ja tegevdirektorile. paar küsimust eh, esitati ka komisjonile. palun vastake proua Sippeli ja teistegi küsimustele võimalikult täpselt ja võib-olla siis tegevdirektor ja härra Pabrik soovivad ka paar sõna öelda. härra Siifov esimesena. kaks teemat, aitäh, kõigepealt proua Sippeli küsimus tehnilise varustuse kohta, mida liikmesriigid veel ei ole saatnud. komisjoni poolt näeme me selget progressi, liikmesriikide poolt nad on saatnud varustust nii kiirreageerijatele kui ka erinevatele Frontexi operatsioonidele. loomulikult helikopterite ning avamere tankerite eh, saatmine on suur väljakutse, aga on jõutud ka edasi. teine küsimus puudutas Türgi lepingut. komisjoni poolt leiame, et see leping enam-vähem praegu toimib, Äh, tulevikku me loomulikult ei näe, teema on väga poliitiline, aga praegusel hetkel see toimib, aitäh. jah, äh, teile esitati väga palju küsimusi, aga meil on ainult viis-kuus minutit aega. seega palun vastake liikmete küsimustele, aitäh. suur tänu ka nende küsimuste eest. kõigepealt põhiõiguste küsimused kõigepealt, mis on põhiõiguste roll minu arvates? Nad on ameti tegevuse alustalaks, nad on osa Euroopa õigustikust ning äh, nii-öelda põhiseadusest, sest põhiseadus, põhiõiguste harta öö, äh, on kõige tähtsam. põhiõiguste ametile eraldatud ressursid äh, korrutati kahe koma viiega viimase aasta jooksul see tundub olevat proportsioonis selle ameti kasvuga. aga kui vajadused suurenevad, siis ka suurenevad ressursid järgnevatel kuudel ja aastatel. olenevalt sellest tegevusest, eelkõige sellest kaebuste mehhanismist. siis paar konkreetset küsimust Ungari ja ka Kreeka kohta ameti Frontexi operatsioonide käigus ei ole me kogenud või kuulnud põhiõiguste rikkumistest. aga mina, paljud teist ja vabaühendused on nendest teadlikud, ma otsustasin mitte katkestada Ungari operatsiooni, aga ma vähendasin miinimumini seal öö, äh, töötavate piirivalvurite arvu esiteks me peame olema ikkagi kohal, eriti kui tegemist on delikaatse olukorraga, see, et me oleme täiesti tagasi tõmbunud, tõenäoliselt ei aita teie muresid leevendada. ja teisalt, ja siinkohal saan vastata ka ühele teisele küsimusele on meil vaja tegutseda ka maapiiridel, näiteks Bulgaaria-Türgi piiril, maapiiril. ning seega on op-, teatud operatsioonid liikunud Kesk-Euroopast Bulgaaria piirile. ja pagulaste olukorrast saartel ameti tegedirektorina olen äh, korduvalt pöördunud kohaliku ähm, võimude poole ja väljendanud oma muret äh, just nimelt äh, inimeste olukorra pärast, kes seal elavad. amet ei ole seotud selliste käitumiste või tegevustega, mida siin kirjeldati, kuid korduvalt oli mul võimalus selles osas oma muret väljendada. Mhm. kui rääkida koostöölepetest äh, kolmandate riikidega, siis me ei räägi rahvusvahelistest lepingutest, sest need oleks formaalsed lepingud, ei, me räägime siin rakendusmeetmetest, mis jäävad üldise üldiste Euroopa Liidu rahvusvaheliste lepete alla ja Euroopa Liidu välispoliitika alla, kui nii võib öelda. kui ma käisin Aafrika riikides ja kui ma olen pidanud kõnelusi, no näiteks Egiptuse või Senegaliga, siis on selge, et ka neil on vahetused. ja me ei tohi lähtuda põhimõttest, et üks lähenemine sobiks kõigile me peame tegelema selliste teemadega, mis pakuvad kõigile huvisid. käies Nigeris ma tundsin, et nemad soovivad näiteks vahetada teavet julgeolekuteemadel ja ma ei pea siin silmas seda, et see käsitleks ainult ebaseaduslikku rännet aga selle taga on ju inimkaubandus ja inimkaubandus on kuritegu ning kurite-, selline kuritegevus võib rahastada ka näiteks terrorismi. ehk siis selline on olukord Aafrika riikide vaatevinklist. me peame välja mõtlema, kuidas see kõik peaks peegelduma meie rahvusvahelistes töökorraldusviisides kui rääkida sellest, kuidas liikmesriigid on seotud uue mandaadi täitmisega, siis ähm, see on muidugi võtmeküsimus. pean ütlema, et mitmed liikmesriigid seisavad silmitsi teatud väljakutsetega äh, liikmesriigi tasandil. Nad, suurem osa liikmesriikidest, üle kahekümne viie liikmesriigi, panustavad regulaarselt meie operatsioonidesse erinevatel viisidel. tõsi on see, et et tehnilistest vahenditest on sageli puudu. just sellepärast me mõtlemegi praegu, et kuidas oleks parem rakendada ameti uut mandaati, selleks et meil oleks olemas oma varustus. tõsi on see, et liikmesriikidel on vahel raske sammu pidada, sellepärast et tempo on tegelikult päris suur ja tuleb leida õige tasakaal kiiruse, suure kiiruse ja vajadusel väiksema kiiruse vahel. see ongi meie asutuse väljakutse. me tahame ju, et kõik oleksid kaasatud ja me tahame täielikult rakendada oma mandaati, seda nii kiiresti kui võimalik. me oleme valmis oma mandaadi rakendamiseks kõige olulisemates küsimustes, näiteks haavatavuse hinnangu puhul ja ka meie äh, välispiiride operatsioonide puhul. kui tekib vajadus, siis saame kasutada kiirreageerijaid, saame kiiresti sekkuda, kui on vajadus aprillis või mais näiteks mõnele liikmesriigile soovitusi teha, siis ka see on võimalik. kui rääkida tagasisaatmisest, siis tõepoolest on olemas uued teenused, mida liikmesriikidele pakutakse ma ütleks, et see on nüüd selline reisibüroo, ega ma ei tahagi, et Frontexist saaks reisibüroo. vahel pean ma ütlema, et mõned liikmesriigid arvavad, et meie amet on reisibüroo, aga tegelikult selles ikkagi meie lisaväärtus ei seisa. lisaväärtus seisneb selles, et me rakendame tagasivõtmislepinguid Euroopa Liidu ja kolmandate riikide vahel, samuti me saame tuvastada paremini neid sisserändajaid. Need, keda me tagasi saadame, on majanduslikel põhjustel sisserändajad. ja juba esimese intervjuu järel on võimalik selgelt tuvastada, missugune on nende inimeste profiil, kes vajavad päriselt kaitset. Need, kes vajavad kaitset, tuleb saata varjupaiga küsimustega tegelevate ametite juurde, näiteks on meil tihe koostöö EASO-ga ja ka ühtlasi on see piirivalve ülesanne viia need inimesed äh, varjupaiga küsimustega tegelevate ametite juurde. aga teised inimesed on need, kes äh, rändavad sisse majanduslikel põhjustel ja kellel ei ole elamisluba Euroopa Liidus, need inimesed tuleb tagasi saata ja see ongi tagasisaatmise kui tegevuse iva. kõnelejad katkestatakse Ähm, lugupeetud sisenejad, praegu meil veel arutelu käib, nii et kui te siia saali tulete, siis palun olge vaikselt. tagasisaatmise otsus ähm, tuleneb liikmesriigilt ja kui tagasisaatmise operatsiooniga tegeletakse, siis liikmesriik peab tagama, et kaitstakse põhiõigusi tagasisaatmisoperatsioone me jälgime, samuti tagame, et isikutele, keda tagasi saadetakse, pakutakse ka teatud meditsiiniteenust ning samuti parendame asjasse puutuvate ametnike väljaõpet selleks, et et ähm, tagasi saadetavate isikute inimväärikust austataks. küsiti ka vabaühenduste rolli kohta ja ka selle kohta, et missugune on ähm, määratlemata gruppide, kui nii võib öelda, roll. osa vabaühendusi on sellised, kellega me konsulteerime, meil on ka sidekanalid teatud vabaühendustega, mõned neist teevad koostööd Frontexi ja näiteks Itaalia ametivõimudega, nad teevad igapäevaselt koostööd. aga ma märkasin, et pärast kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta suve võib öelda, et tekkisid mõned sellised tuvastamata grupid, kes tegelikult väitsid, et nad on valitsusevälised organisatsioonid, aga ei tohiks olla võimalust Äh, sellisel viisil kuidagi kuritegevust toetada. nagu te olete aastaid öeldu, öelnud, tuleb leida õige tasakaal elude päästmise vahel, me peame seda tegema nii humanitaarsetel kui ka juriidilistel põhjustel, aga samaaegselt peame me ka tagama, et Liibüas paiknevad kuritegelikud organisatsioonid ei saa meid siin ära kasutada, sellepärast et sisserändajad on ohvrid kui ma sisserändajatega kohtusin, siis oli selge, et tegemist oli ohvritega, osa neist oli tagasi pöördunud Liibüast tagasi Nigerisse ja ma kuulsin neilt, et nad tahtsid näha lahendust. Nad tahtsid, et nad sotsiaalselt ja majanduslikult integreeritaks tagasi oma kohalikku kogukonda ja see roll on ju laiem kui Frontexi mandaat, see on ju küsimus kogu Euroopa Liidu jaoks. seda ma tegelikult tahtsin ka näha, et kui rääkida otsingu- ja päästeoperatsioonidest, siis näiteks neid ähm, peaks kaaluma, et neid ka näiteks kõrbes läbi viia. loodan, et suurem osa küsimustest said vastused, aga kui küsimusi on veel, siis äh, palun. aitäh härra Legeri, annan härra Pabriksile veel võimaluse kõneleda, aga kas teie ka soovisite? proua Guillaume, palun. jah yeah.. Go ahead. ja, ja de, uh, sur le, le méca-, sur la, les plaintes uh.... see, mis äh, puudutab äh, kaebusi, äh, kaebuste esitamise mehhanismi, siis esitati kaebus uh, mis äh, tunnistati põhiõigusohvitseri poolt vastuvõetavaks, see puudutas ühe Süüria perekonna ja äh, olukorda, kes, äh, ütlen seda loodetavasti <coughs> ilma, et ma isikuandmeid paljastaks, tegemist on Süüria perekonnaga, kes võeti Türki tagasi Kreeka saartelt seoses Euroopa Liidu ja Türgi vahelise lepinguga. teised äh, juhtumid, mis ei tunnistatud vastuvõetavaks põhiõiguse ohvitseri poolt äh,, ta kontrollis dokumendid üle ning äh, võin paluda ta, temalt, et ta esitaks selgituse selle kohta, miks ta leidis, et tegemist ei olnud vastuvõetavate kaebustega, kas äh, sisu või siis vormi pärast. suur tänu ja just selle tõttu oleksin äh, soovinud saada rohkem äh, tagasisidet ja vabandan äh, kolleegide ees ja teiste ees, kes ka missioonil osalesid veebruarikuus. me pidime väga napi ajakavaga hakkama saama, tuleme selle teema juurde tagasi. aga äh, peame eh, selle missiooni raporti vastuvõtuks kuulutada. aitäh, esimees, mul on veel üks kommentaar. ja ka nende küsimuste kohta võib öelda, et kui rääkida eh, liikmesriikide tegevusest selles mõttes, et kuidas pakkuda õigeid inimesi ja õiget varustust, siis minu meelest liikmesriigid annavad enda parima aga need parlamendisaadikud, kes tahavad näha, et asjad käiksid kiiremini, siis mina pakuks välja, et nad võiksid paremini oma riigi kaitsekulutuste vallas tegutseda. tegelikult nad on üsna nõrgad, nad kulutavad oma kaitsele üsna vähe ja neil ei ole varustust, mida saaks teatud perioodiks välja laenata samuti nendest küsimustest tuli välja, et meil on tarvis sellist alalist viisi vahetada teavet parlamendi ja ameti vahel, sellepärast et siis me saaksime palju paremini aru sellest, mis toimub ja meil oleks alati õiged küsimused, õiged vastused. ma tänan väga härra Ležerit selle võimaluse eest mm, selle küsimuste-vastuste sessiooni jaoks ja me ootame muidugi tulevikus head koostööd. julgeolek on ikkagi üks kõrgemaid prioriteete ja nõnda on ka tulevikus. aitäh teile kõigile! ja lähtuse raport on vastu võetud, kolleegid, tänan ka, et pidasite kõneajast kinni. nüüd viies päevakorrapunkt. kui kõik suudavad äh, istet võtta siis võime minna viienda päevakorrapunkti juurde. natuke läheb aega, et kõnelejad siia ette saaksid tulla. teeme minutilise pausi, kuni kõnelejad siia ette tulevad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 Dear members uh,, dear speakers, ladies austatud saadikud, kõnelejad, mul on hea meel teid tervitada sellel arvamuste vahetusel demokraatia ja õigusriigi teemadel Rumeenias. pidage palun silmas, et ähm, kõike lindistatakse ja istungit kantakse ka internetis üle. lisaks on palutud, et vähemalt üks kaamerameeskond võiks siin saalis olla pärast hiljutist otsust täiskogul esimesel veebruaril kaks tuhat seitseteist otsustasid fraktsioonide koordinaatorid siin libe komisjonis kolmeteistkümnendal veebruaril otsustasid nad ähm, korraldada sellise esimese sammu, milleks oleks arvamuste vahetus selles küsimuses libe komisjonis. kolmeteistkümnendal märtsil kaks tuhat seitseteist andis parlamendi juhatus loa pidada selle arvamuste vahetuse ja kutsuda siia eksperte. soovin rõhutada, et libe koordinaatorid olid nõus kõnelejate nimekirjaga ja ka päevakorraga, kasutasi, kasutati kirjalikku menetlust viieteistkümnendal märtsil kaks tuhat seitseteist. ehk siis nüüd alustame arvamuste vahetusega, see kestab poolteist tundi ajast peame väga täpselt kinni, kell jookseb, selleks et kõigil oleks võimalik ähm, kasutada neile lubatud ajaraamistikku. sõna saate te kaheksaks kuni kümneks minutiks ja pärast seda toimub arutelu. palun pidage silmas, et ähm, aega on meil kokku poolteist tundi. ehk siis palun ähm, fraktsioonid, pidage silmas, kui palju teil aega on, esimesena saavad sõna fraktsioonide nimel koordinaatorid, aga esimene kõneleja on härra minister Toader, kes on ähm, justiitsminister Rumeeniast. härra Toader, teil on sõna. Domnule președinte, doamnelor și domnilor. härra esimees, lugupeetud daamid ja härrad kõigepealt, äh, et äh, algust teha, sooviksin enda ja Rumeenia valitsuse nimel väljendada sügavat kaastunnet terrorirünnakute ohvritele möödunud aastast. mõtleme kõigile, neile, kes sellistest traagilistest tingimustest kaotasid oma elu. lugupeetud daamid ja härrad, minu jaoks on suur au teie poolt äh, siia kutsutud saada ja et ma saan teie arutelus osaleda. soovin tänada kõiki neid, kes selle kuulamise on korraldanud. enne kui ma hakkan rääkima äh, sisuliselt poolest tahaksin täpsustada mõningaid küsimusi. mina olen, olen Rumeenia justiitsminister ja seda viimased kuu aega. minu äh, mandaat on seega alles õige uus. ma ei äh, ole kunagi olnud ühegi poliitilise partei liige ega ole seda ka praegu. kuid äh, minu Äh, selja taga on äh, kolmkümmend üks aastat äh, õiguskarjääri, olin prokurör, advokaat ja kümme aastat ka põhiseaduskohtus kohtunik. olen samuti ka Veneetsia komisjoni liige Rumeenia esindaja Eh, samas eh, akadeemilises plaanis eh, võin öelda, et olen tegelenud õpetamisega kakskümmend seitse aastat, olen olnud assistent ülikoolis ning sain ka õigusteaduse professoriks. antud hetkel olen ma ka ähm, Aleksandru Kusadu ülikooli rektor, mis äh, Eh, esimene ülikool, mis avati Rumeenias pärast viiekümne üheksandat aastat. see on siis minu, eh, nii palju siis minu kogemustest eh, ja karjäärist ning sellega tõttu mulle, selle tõttu mulle pakuti ka justiitsministri prof-, portfelli. siin praegusel hetkel kogu oma tegevuse vältel justiitsministrina tahaksin teile esitada ausa korrektse ülevaate ülevaate õigussüsteemi olukorrast Rumeenias. olen veendunud selles, et meie juures on oluline heita täipline ülevaate pilt õigussüsteemi olukorrast, sest see on ainus võimalus, kus äh, saame aru saada sellest, äh, mis me teeme, et mida peame edasi teha, et äh, õiguste ja vabaduste olukorda tugevdada ja parandada ning samuti oma tegevust paremini koordineerida. ma äh, märkisin üles mitmeid probleeme, igaüks neist võiks olla pika arutelu objektiks, kuid äh, ma äh, üritan teile asju kokku võtta ja rääkida mõningatest spetsiifilistest küsimustest. kõigepealt äh, Rumeenia õigussüsteem on olnud pidevas arengus. selle dünaamika on olnud pöördumatu. isegi kui äh, Eh, on tekkinud eh, seisakuid, eh, on ning samuti ka need normatiivid, mille oleme kehtestanud seadusi muutes, on pöördumatud oma sisult. õnnetuseks toimub praegu õigusloomeline inflatsioon ning minu meelest on meil liialt palju seaduseid, mida on äh, raske tundma õppida, mida raske rakendada. E, ja seda isegi juristide jaoks. ja rääkimata siis kodanikest, kes peavad ju seadusi täitma. meie e, kohtupraktika e, ei ole täiuslik, meil on olemas korrigeerimismehhanismid, meil on olemas ülemkohus, mis esitab vastu otsuseid eh, seaduste huvides, eh, mis võtab vastu ennetavaid eh, otsuseid, meil on põhiseaduskohus, mis esitab oma arvamusi seaduse tõlgenduste kohta ning selle kõige eesmärk on mm, luua ühtne toimiv õigussüsteem. meil on olemas põhiseaduskohus nagu kõikides riikides, kuigi paljudes riikides on ülemkohtul ülesanne kontrollida ehm, seaduste põhiseadusele vastavust. tegemist on selliste olukordadega, kus eh, tuleb välja selgitada, kas seaduses on midagi põhiseaduste vastaseks, põhiõigusega ei mindaks vastuollu. <clears throat> sellistel puhkudel on veel endiselt äh, otsuseid, mis äh, ei ole seadustesse sisse kantud, mis äh, no nagu tegemist on kohtuotsustega, kuid samas ei ole neid veel olemasolevatesse seadustesse lisatud ning aeg-ajalt on selliseid seadusprojekte, mis on käivitatud, kuid ei ole veel ellu viidud. minu eesmärgiks on kohaldada äh, kõik äh, seadused äh, põhiseadusega. Äh, praegu ei ole me veel rakendusfaasi jõudnud ning tegeleme ka direktiivide ülevõtmisega, mis seni veel üle võetud ei ole. loomulikult on sealjuures vaja silmas pidada ka olemasolevat Rumeenia õigust. meil on kakskümmend seitse tuhat nelisada vangi Rumeenia vanglates vabandust, kakskümmend seitse tuhat kakssada kolmkümmend neli, ütleb kõneleja. ja meie ees on ebameeldiv kohustus äh, äh, äh, järgida Euroopa Inimõiguste Kohtu otsuseid, kus mõisteti Rumeenia süüdi selles, et ei peeta kinni kinnipidamistingimustest, seega äh, on äh, ette äh, valmistatud seaduseelnõu, mis äh, näeb ette mis näeb ette teatud vangidele armu andmist, tegin ettepaneku, et selle, see võetaks vastu pisut hiljem, meil on vaja lisameetmeid, sest armu andmine ei ole imerohi, mis võiks antud hetkel või ka tulevikus lahendada äh, liigse et, äh, ülerahvastatust meie vanglates ning äh, seega see arutelu lükati äh, edasi, et meil oleks võimalik selle asjaga pikemalt tegeleda. siin on meil probleemiks ka meil on probleemiks siin ka NCV, sest kõik see, mis eh, koostöö ja kontrolli eh, kohta käib, eh, see, sellega tegeleks pädevad institutsioonid ja samuti näeks ette ka ja täidetaks kõik tingimused, mida antud mehhanism meile esitab. samas ei ole tegemist tingimustega, mis oleks objektiivsed. mõned tingimused, näiteks äh, keht-, püstitavad eesmärke, mis pidevalt muutuvad ning äh, me loodame, et meie kohta kehtestatud mehhanism lõpuks äh, äh, kaotatakse ning mina kui Rumeenia justiitsminister võin teile öelda järgmist. mina taotlesin riigi võimu kõikidelt osadelt äh, et äh, nad äh, peaks kinni oma põhiseaduslikest kohustustest, et äh, peetaks kinni õigusriigi hierarhias, mis on hästi välja töötatud, hästi jaotatud, kuid samas on vaja seda ka hästi tunda, sellest on vaja kinni pidada. kui, kui seda ei tehta, siis riigivõim võib, võib minna eh, üle neist piiridest, mille põhiseadus on eh, ette määranud ja eh, võidakse sekkuda teiste võimude pädevustesse, mis juba juhtunud on ning sellega seoses olen ka mina täna siin. see puudutab kuulikuulsat dekreeti kolmteist kolmekümne esimesest jaanuarist kaks tuhat seitseteist, mis äh, võeti vastu äh, valitsuse poolt, äh, mille lükkas parlament tagasi, et Ru-, me rumeenlasele saab olla kindlad, et see dekreet ei jõustunud ning seda ei saa uuesti arutelu võtta, sest ta ei vasta põhiseadusele, nii et see dekreet kolmteist lõpuks lükati tagasi tegemist ei, äh, probleemi ei olnud äh, äh, dekreedis endas, vaid menetluses ja selles, kuidas see vastu võeti. ühiskond reageeris, sest see võeti vastu kell kümme või kell üksteist õhtul. see on tõsi ja see ei ole aktsepteeritav. aga valitsus oleks võinud äh, luba, oleks, oleks võinud selle dekreedi eh, kehtestada sellest eh, hetkest peale, kui see avaldati Riigi Teatajas, eh, kuid selleks osas see lükati edasi kümme päeva ja see näitas õigusloomelist nõrkust ja oskamatust, mitte soovi öösel seaduseid vastu võtta selline lähenemine tekitas arutelusid ja rea-, rea-, varevukat reaktsiooni kodanikuühiskonna poolt. dekreet tekitas, dekreet tekitas veel ühe olulise reaktsiooni meie kodaniku ja õigusriiki, kodanikuskonna õigusriigi arengus, meie ähm, korruptsioonivastase võitluse amet äh, uuris ministreid, kes selle dekreedi loomisel osalesid senati spiiker leidis, et meie kor-, riiklik korruptsioonivastase võitluse amet sekkus äh, teise võimu pädevustesse ning äh, pöörduti põhiseaduskohtu poole, et veenduda selles, kas see dekreet, mis nii kohmakalt vastu võeti, mis tekitas õiguslikud konfliktid, küsimus tekkis sellest, kas äh, mindi üle oma pädevustest ja äh, sekkuti valitsuse pädevustesse ning jõuti otsuseni, mis mulle meeldis, tegemist oli põhimõttelise otsusega, mis konstateeris, konstateeris, et äh, õigusloojatel on õigus ja pädevus otsustada selle üle, kui ajakohane on ähm, mingisugune seaduseelnõu, kuid samas äh, ei ole õigust erida kohtu ette ministrid, kes soovivad mingisuguse seaduseelnõu kallal äh, tegutsema hakata ja seega ütles kohus, et tegenud on õiguslik konflikt, juriidiline probleem. see on oluline, seni polnud seda öeldud ja see tekitas ka kohtupraktika tuleviku jaoks. prokurör ei ole see, kes peab süüdistuse esitama ministrile, kes teeb oma tööd ning sooviksin öelda seda, et iga õiguskorra esindaja peab teadma oma pädevusi ja peab teadma seda, mis on tema koht ja millised on tema õigused. suur tänu, minister. järgmine kõneleja on härra Liviu Avram, kes on Adevaruli ajalehe asepeatoimetaja. suur tänu. Doamnelor și domnilor, Am să vă povestesc. Lugupeetud eh, daamid ja härrad, eh, tahaksin rääkida eh, samuti kriisist Rumeenias, tahaksin rääkida seda tavakodaniku seisukohast lähtudes. siin on minu rahakott, siin on minu raha ja iga päev võtan ma, ma võtan selle hulga raha ja panen selle riigieelarvesse. ja näete, siin on ka minupoolsed slaidid näete, kellele ma selle raha annan, parlamendile, valitsusele, linnavalitsusele ja, ja ka äh, bürokraatiale, kogu riigi bürokraatiale, miks ma seda teen, seda kahel põhjusel, sellepärast et ma äh, olen seadusega kohustatud selleks ning teiseks sellepärast, et äh, mul on eeldus, kuigi mitte garantii, et institutsioonid, kes minu raha saavad, ei varasta seda, vaid kasutavad seda eh, õiglaselt ja ausalt. see eeldus võtab aluseks selle, et nende inimeste ja minu raha vahel on seadus, seaduse jõud. ning see, et minu eh, raha võib eh, varastatud saada, seda peab äh, Äh, karistama vastavalt meie seadustele, räägime siin äh, korruptsioonist, võimu kuritarvitamisest äh, ja muust sellisest. niisiis, selles institutsionaalses konstruktsioonis võin ma rahulikult oma rahast loobuda ja minna oma igapäevaste tegevuste juurde, nagu kõik maksumaksjad, korralikud maksumaksjad kuid kaks kuud tagasi ühe öö jooksul ainsagi selgituseta et tegi äh, Rumeenia valitsus ette midagi ettekujutamatut, võttis vastu kiireloomulise äh, dekreedi mm, ja äh, rikkus seadust, mis kaitseb meie raha, ehk siis, ehk siis jättis täielikult äh, kõrvale korruptsiooni ja võimu kuritarvitamise äh, küsimused ning äh, mina tahaks teada, kuidas on selline asi üldse võimalik. mina kui maksumaksja olen seadusega kohustatud andma, maksma raha riigieelarvesse, teisest küljest on aga olemas seadus, mis äh, soovib äh, näidata head tahet, olles äh, nende suunas, kes minu raha varastavad, mina aga maksumaksjana, kas minu käest küsiti midagi, oleksime võinud seda teha? neli kuud tagasi olid valitsused ning valitsuskampaania vältel tegelesime kõiksuguste küsimustega, aga mitte kordagi selle valitsus, valimiskampaania vältel valisime me näiteks kriminaalõigust Eh, millise kokkuvõtted võiks ma sellest siis teha? nimelt seda, et need, kes soovisid meie raha endale, eh, meie hääled saada, neil olid salajased eesmärgid ja nad soovisid võimule saada, nendest eesmärkidest rääkida, hakkasid oma eesmärke täide viima pärast valimisi. see, tegemist on täiusliku lõksuga. selline on lõks, kus ohver, eh, kus ohver ei saa lõksu vältida, me oleme kõik ohvrid. lõks, äh, lõksu valmistati ette pikka aega, kus levitati erinevaid äh, kuulujutte, äh, mis on nii-öelda pseudoõigustused, aga miks selline seadus üritati vastu võtta, ainus selgitus, mis meieni jõudis, oli järgmine. Öeldi, et tegemist oli valitsuse tahet, on teil veel küsimusi? see vastus sai ülikuulsaks ja üks õnnetu minister kordas seda kakskümmend neli ühe pressikonverentsi vältel. kuidas sellises olukorras reageerida, kuidas saaks vaikida ja mitte midagi teha? paljud rumeenlased tõestasid, et nad ei olnud valmis lasta ennast manipuleerida. Nad said aru, mis toimus ja sajad tuhanded korralikud maksumaksjad Ehm, muutusid, ehm, muutusid meeleavaldajateks. küsiti Põhiseaduskohtu arvamust ning eh, siin on väga pikk lugu sellega seotud ja lühidalt võiks kokkuvõttes öelda järgmist. niisiis eh, eh, kohus arutas seda asja viiel korral ning nad suutsid selle juures mitte midagi öelda selles osas, mis meid kõige rohkem huvitas, kas see, mida valitsus tegi, oli halb, hea või eh, midagi muud. ning eh, oma suures tarkuses ütles see põhiseaduskohus eh, mitte midagi. ning mina, seega jäime täieliku kaitseta ja ainus võimalus oligi meelt avaldada ning sellega seoses ainult pärast neid muuda-, neid meeleavaldusi äh, Äh, võeti see äh, ettepanek tagasi, äh, rumeenlased, kes tulid tänavatele, panid seaduse taas paika lühikese aja jooksul, sest hiljem saadeti see seadus parlamenti ning teadmata põhjustel parlament ütles, et meeleavaldajad tegelesid ainult valitsuse vastu äh, Äh, äh, vormi pärast ning äh, kui lõpuks valitsus taganes, esitati ka seaduseelnõud, millel olid samad ettepanekud ehk siis nõrgestada seadust, mis meie raha kaitseb. meil on siin väike tehniline probleem diapositiividega. palun pöörake lehte ja veel kord Rakel Lehte, palun, suur tänu. Nende äh, algatuse eesmärk äh, oli siis nõrgestada seadust, mis kaitseb meie raha ning äh, äh lihtsustada elu neile, kes raha varastavad. valitsus äh, tundub, äh, meile ütlevad seda, et äh, probleemi pole, parlament soovib sedasama, mida valitsuski, lihtsalt sellepärast, et see on võimalik. mida siis edasi teha, rumeenlased vastasid, me, me protesteerime edasi, viimane meie avaldus toimus möödunud pühapäeval. kriis on meile taaskord näidanud midagi huvitavat, nimelt, et, et seadus e, e, nõrgestamist e, ei soovi mitte ainult parlamendi enamus, vaid ka osa opositsioonist, sest osa neist, kes on opositsioonis, olid enne valitsused, äh, olid neil ka, neil oli ka rohkem-vähem probleeme seadusega ning äh, seoses selle äh, suure enamusega surub parlament oma arvamuse peale, rumeenlased on võimetud enne järgmisi, enne e valimisi ei saa midagi teha. ja loomulikult me ei saa kogu aeg meelt avaldada, meil on oma vaja igapäevast elu elada, me ei saa iga päev nelja aasta jooksul e, meelt avaldamas käia ja sealjuures peljates e, e, saadikute halbu kavatsusi. nii et selline on siis olukord praegu, kodanikud protesteerivad, parlament teeb tööd ning see, kes Äh, äh, enne väsib, kaotab mängu ja äh, meeleavaldajad hakkavad väsima. peaministrile esitati küsimus, milline oli meeleavaldajate sõnum, mis teile kõige rohkem mõju avaldas ning ta näitas seda kodaniku, selle kodaniku pilti. see inimene, inimene ütles seda, et oli peaministril ei olnud kohustust seda otsust äh, vastu võtta, et ta kirjutas äh, äh, Sorry, härra peaminister, pilguta silmi kaks korda, kui te tahate meid, vähemalt teid päästaks. ning ma, ma pean siin ütlema, et peaministril oli õigus. palume, et saalis spontaanselt ei aplodeeritaks, meil on väga igav komisjon siin Äh, jah, see võib teile veidralt kõlada, aga teil hakkab ka kõneaeg otsa saama, ma saan aru, teil on palju slaide. üks lause siis veel, palun. peab ütlema, et tegemist on hea naljaga, aga see, mis Rumeenias praegusel hetkel toimub, e on, ei ole kaugeltki mitte nali, me oleme lõksus, me oleme nõrgad e, ning e, oleme oma saadikute pantvangid, kas te oskate meile mingisuguse lahenduse välja pakkuda äh, Eh, kuidas teha nii, et meie saadikud käituks ausalt ja aktsepteeritavalt, seda mitte ainult meie, vaid ka teie ehm, eh, maksumaksjate pärast, eh, sest need raha, see raha, mis saadetakse Rumeeniasse, neid kontrollivad needsamad inimesed, ehm, kes meid kogu aeg nõrgustada soovivad. ma ei tea, kas kõik rumeenlased minu arvamust jagavad, aga kinnitan teile seda, et meie Eh, kes me sellel arvamusel oleme, et meid pole eh, vähe ning eh, nende inimeste nimel ma sooviks, et, et kilgutataks silma, sellepärast et peaministril on abi vaja okay.. suur tänu. hea küll. viimast korda pean ütlema, et ähm, Te olete siin saalis teretulnud, aga see ei ole koht, kus aplodeerida iga lause järel, tegemist on ikkagi komisjoni koosolekuga, meil on reeglid paigas ähm, ja palun peame ka edaspidi sellest distsipliinist kinni. sellist asja ma siin saalis näha ei taha. järgmine kõneleja on härra Viktor Alistar kes on Transparency Romania peadirektor. temal on kõneaega kaheksa minutit. kolleegid, ma palun, eh, et te paneks tähele, et see kõneaeg ei ole suunis, vaid ongi ette nähtud kaheksa minutit ja kui te räägite kauem, siis te võtate ära parlamendisaadikute aega, ehk siis palun pidage kinni kaheksast minutist, aitäh! suur tänu teile! suur tänu teile, härra esimees, suur tänu teile teie kutse eest. meie jaoks on see hea võimalus rääkida sellest, mis toimub Rumeenias, aga mitte ainult Rumeenias, vaid kõikjal Euroopa Liidus. kui lubate, siis sooviks teile rääkida meie eh, nägemusest selle kohta, mis Rumeenias toimub praegune õhkkond on väga lõhestatud, väga vähe on dialoogi, tegemist on tege-, pigem kurtide vahelise vaidlusega ning äh, kasutatakse sellist kommunikatsioonimeetodit, mis on äh, killustatud. me anname osa tõest seda kontekstis, mis äh, tegelikult tõde moonutavad kõige eh, parem soovitus eh, minu poolt võiks olla see, et eh, kui te räägite sellest, mis Rumeenias toimub, siis paluge oma kaastöötajatel ja ekspertidel uurida olukorda koha peal. näiteks press võib Rumeenias olla iseseisev, aga ta on lõhestatud, ta ei ole seega objektiivne, sellega seoses ei tohi aluseks võtta ainult pressi tegevust, tuleb tutvuda ka ametlike dokumentidega, see on ainuke võimalus äh, Äh, aru saada, mis Rumeenias tegelikult toimub, et komisjon saaks äh, endapoolse arvamuse esitada. meie oleme äh, kodanikuühiskonna esindajad, oleme esindatud väga paljudes riikides ning Rumeenias on õigusriigil kaks tahku, kõigepealt võime garanteerida õigusriigi toimimist, õiguste garanteerimist ning äh, samuti institutsioonide, kodanike, ettevõtete äh, tegevust, äh, see õiguspärasus ning teisest küljest inimõiguste, samuti kodanikuõiguste ja majandusvabaduse garanteerimist ning kui need kaks tahku toimivad, siis võib rääkida kaasavast ühiskonnast, mis toimib vastavalt õigusriigi reeglitele. kui aga on mingisugune tühik Eh, kui on probleeme õiguste kaitsega või õigusriigi toimimisega, siis me ei saa enam rääkida toimivast riigist. õnnetuseks siis libiseme diktatuuri või anarhia suunas. võttes arvesse praegust konkreetset olukorda Rumeenias, siis eh, sooviksin öelda, et viimase kümne aasta jooksul on Rumeenia teinud suuri jõupingutusi seda just hetkest peale, kui saime Euroopa Liidu liikmeks, loodi tugevad institutsioonid, võeti vastu seaduseid, et anda garantiisid eh, selleks, et kaitsta põhiõigusi. Rumeenia on lubanud kaitsta, kui ta sai Euroopa Liidu liikmeks keegi ei äh, ka-, ei ole kaitstud uurimise poolt, sõltumata sellest, mis ametis ollakse. kõik ülejäänud on lihtsalt loosungid ja tühjad sõnad. meil on olemas institutsionaalne raamistik, mis on menetlusliku iseloomuga, mis näitab seda, et olgu, olge kes tahes, kedagi ei saa see päästa äh, kohtu-uurimise poolt. Rumeenia on ainukene riik Euroopas, kus kaheksa 8 Ehm, e, e, e, esiliiga ehm, juhti on äh, süüdi mõistetud ühe korraga korruptsioonis, see on, äh, mis oli seotud äh, kihlvedude ja muu sellisega. Rumeenia on ainukene riik, kus see on juhtunud ning on olemas kõik vajalikud mehhanismid selleks, et äh, garanteerida Euroopa põhimõtete eh, eh, ja õiguste eh, kaitse, meil on olemas demokraatia, meil on mitmed poliitilised parteid, on olemas poliitilised võitlused, aga kus selliseid probleeme ei oleks olemas, mõelge selle peale, mis toimub kas või Prantsusmaal, oleme näinud, kui palju arutelusid ja vaidlusi ja skandaale on Prantsuse presidendivalimistel. ning vaadake kas või seda, mis toimub näiteks suure osa Suurbritannia valimiskampaania finantseerimisega. meenutage kas või seda, kuidas üks endine Saksa kantsler süüdi mõisteti ei ole olemas ideaalset riiki, selliseid asju juhtub ja Rumeenias on korruptsiooniga probleeme, kuid selle vastu võidetakse ning veel viimane aspekt, mille ma sooviksin esile tõsta. nimelt, kuidas äh, kodanikud reageerivad korruptsioonile. arvamusküsitlustes, Eurostati küsitlustes, kuid ka Transparency Internationali küsitlustes seitsekümmend protsenti kodanikest ütleb, et korruptsioon on murettekitav nende jaoks ning nad sooviks, et see kaoks, eriti puudutab see nende igapäevaseid suhteid riigi ja ähm, bürokraatiaga. ning äh, lisaks sellele on riik aru saanud ka sellest, et eh, on vaja teha ära võimalikult palju. meie peaminister eh, on eh, uurimise all, kuid ei ole süüdi mõistetud ning läbipaistvusreegel kehtib kõigi inimeste kohta, keda, kelle kohta toimub uurimine, kuid sanktsioneerimispeatükk tugev, seda tugevdati Rumeenias õnnetuseks. ennetuse osas on tehtud vähem ära, kui soovite, et teie juurde vargil ei tulgaks, siis ei ole mõtet uksi ja aknaid lahti jätta ja siis äh, kurvastada pärast sellepärast, et korter on nüüd tühjaks tehtud ja minna politseisse äh, kaebama. seega on vaja teha rohkem ära selleks, et ennetusega tegeleda. õnnetuseks peatükis, mis puudutab eh, riigiaparaadi ja kodanike suhteid ei ole eriti palju ära tehtud, on olemas ainult sanktsioonid, aga kui on olemas ainult sanktsioonid, siis mida on võimalik teha? Eh, korruptsioonivastase võitluse teema eh, on põhimõtteliselt sanktsioonide monopoli all. kui aga analüüsime seda, mis Rumeenias toimub, siis tuleb loomulikult rääkida mitte ainult uurimisest, sest uurimine läheb ju väga hästi veel üks äh, oluline äh, element, mis on äh, kontekstist välja kistud. küsitlused näitavad, et üle seitsmekümne protsendi rumeenlastest ütlevad, et korruptsioon on üks suurematest mureallikatest nende jaoks. meie soovime vaadata, meil olid möödunud aastal kohalikud omavalitsuse valimised, kus ja ühes Põhja-Rumeenia linnas toimusid samuti valimised ning linnapea kandidaati Äh, uuriti seoses korruptsiooniskandaaliga ning äh, lisaks sellele oli tal ka tema kohta käis siis vahistamismäärus ning äh, hoolimata sellest kaheksakümne üheksa protsendise toetusega valiti ta ametisse seega tegemist on probleemiga, üks asi on see, mis äh, toimub äh, riigiaparaadi tasandil, teine asi on see, mida soovivad kodanikud. on olemas see relv, mida näitavad, mida kasutavad ka kõik äh, parteid, kõik näitavad näpuga teiste peale, vaadake, mis teised parteid teevad, mida opositsioon teeb ja rünnatakse just nimelt kasutades ära korruptsioonijuhtumeid. see on olnud äärmiselt halb ja arvan, et tulevast, tulevikus on risk olemas, meil on vaja integreeritud äh, ühiskonda, praegu on olukord selline, et äh, selline ühtsus ühiskonnas hakkab kaduma. jaanuaris ja veebruaris, kui võeti vastu äh, dekreet number kolm, siis see sai, jõudis kõigi ajalehtede esikaantele, esilehtedele, me analüüsime, siime selle sisu ja mõju, hiljem jõuti see juba tühistada, kuid see oli tõend sellest, et äh, valitsusel puuduvad pädevused, valitsusel puuduvad teadmised ning väga palju oli selliseid detaile, mille osas äh, ei olnud mingeid äh, selgitusi ja mis tekitas avalikku rahutust ja pahameelt, kuid esimees ütleb kõnelejale, et ta peab hakkama lõpetama. olgu, kuidas on tuleb rangelt ringi pidada põhiseaduskohtu otsustest, eriti selleks, et ennetada eh, seda, et kasutatakse poliitiliselt ära, liialdatud kasutatakse ära võitlust korruptsiooni vastu, eh, tegemist on õigusliku, majandusliku probleemiga, see ei tohi olla lihtsalt poliitilise võitluse teemaks. kui eh, ei pakuta välja alternatiive olemasolevatele ning eh, kui eh, eh, juba võetakse vastuolulisi otsuseid välja, see tähendab seda, et oma mandaadist kinni, kinni ei peeta ning praegusel hetkel öeldakse, et praegusel hetkel öeldakse, et kõik, kes räägivad, räägivad ainult pooltõde ära, aitäh. palun. Uh, kõnelen kümme minutit, kuna härra Piiro loobus osast oma kõneajast ma näen, et äh, reeglitega tehakse siin mingeid erandeid. ei, tegelikult on siin ikka ühed reeglid, ainult Euroopa Parlamendi reeglid. no on muidugi hea, kui keegi teid toetab, aga palun, teil on nüüd sõna. Domnule președinte, doamnelor și domnilor suur tänu, härra esimees, lugupeetud daamid ja härrad. ma kõigepealt sooviksin ennast teile tutvustada. nagu teiegi eh, olen ma õppinud oma amet, ma olen filosoofia õppejõud Bukaristi ülikoolis, ma olen kirjanik ja samuti olen ma ühe olulise oma kirjastuse eesotsas Rumeeniast ning peale oleks mul veel üks amet, mida ma teen aastast üheksakümmend, kui kommunism kokku varises, nimelt olen ma kodanik. ning ma sooviks täna rääkida just nimelt kodanikuna. ma äh, teen kodanikutööd ning äh, aastast tuhat üheksasada üheksakümmend aasta pärast seda, kui kommunism kokku äh, väli-, varises, olen ma sotsiaalse dialoogi grupi esindaja ning äh, esindan siin kodanikuühiskonda oma sõnavõtuga. lugupeetud daamid ja härrad, teie teate kindlasti seda vene äh, juttu, kus äh, jahimees taotas äh, kinda talvel metsa, kõigepealt kasutas seda jänes, hiljem rebane, hiljem hunt ja siis karu, et sooja saada. ning Äh, ja äh, see on ka aeg, millega libe komisjon minu sõnavõtule eraldas. tegemist on nagu äh, mõistujutuga Rumeenia hiljutisest ajaloost ning mina olen praegu sellises olukorras, kus ma pean kõik juhtunu Euroopa konteksti asetama, ehk siis Euroopa kümneminutilisse kindasse toppima ning ma sooviks nüüd siis alustada ma ei oleks siia tulnud eh, eh, riigi kodanikuna, kes kümme aastat juba on liikmesriiku, ma poleks tundnud, et eh, demokraatia väärtused olid, on raskelt ohus minu kodumaal. sooviksin ka oma kõnele nime anda, nimelt ehk siis Rumeenia olukord tuhande sõnaga, üritan kokku võtta viies punktis Rumeenia olukorda. kõigepealt meie riik on äh, väga paljudes äh, äh, väga paljudes nimekirjades viimasel kohal ja seda suure korruptsiooni, kõrge korruptsiooni tasandi pärast ja seda mitmetel põhjustel. kaks tuhat, aastal kaks tuhat läks, astus, tuli võimule peaminister Adrian Stas sotsialistide valitsuse eesotsas ning kes hiljem mõisteti süüdi ja mis pärast seda muutus korruptsioon süsteemseks eh, ning eh, hargnes kõikjale. Eh, see puudutas näiteks avalikke hankeid, ettevõtteid, riigiettevõtetes, mida juhtisid näiteks poliitikud ja perekonnaliikmed. viimase kuueteistkümne aasta jooksul jaotati riik ära piirkondlike Ähm, nii-öelda võimupealike äh, parunite vahele, nad, äh, eh, nad, ähm, nad äh, kuhjasid kokku varandusi sadade miljonite eurode eest, mida ei saa kuidagi õigustada. keegi ei tea, kui mitu miljardit eurot on varastatud ära Rumeenialt viimaste aastate jooksul. veel üks punkt õnneliku kokkusattumise tõttu juba kümme aastat rah-, riik on toimima hakanud korruptsioonivastase võitluse keskus ning viimastel aastatel juht, juhib seda peaprokurör, kelle nimi on praegu Euroopas tuttav, eh, Laura Kodrutsa. ning eh, see institutsioon eh, on ava-, alustanud uurim-, juba mitme tuhande poliitiku uurimist ja on alustatud kriminaaluurimist. ning korruptsioonivastase võitluse eh, eh, aruanne aastast, eh, ametiaruanne aastast kaks tuhat viisteist näitas, et et varastatud oli nelisada kolmkümmend üks miljonit eurot, mida oli kasutatud altkäemaksudeks ministritele, kohtunikele ja samuti ka ja samuti linnapeadele ning äh, mit-, äh, mitmed kümned sellised ametnikud mõisteti süüdi edasikaebamisõiguseta. ja äh, hiljuti toimusid parlamendivalimised ja sotsiaaldemokraadid need võitsid, samas kõigest kaheksateist protsenti valimisealisest elanikkonnast läks valima, samas valimistulemusi pole keegi kahtluse alla seadnud kohtus süüdi mõistetud eh, nii Livia Dragna, kes on siis Sotsiaaldemokraatliku partei esimees, võttis enda peale siis eh, parlamendi spiikri rolli ning Aldo eh, eh juht, kes mõisteti süüdi valeandmete esit-, edastamises, sai senati esimeheks, nii et Rumeenias kahe parlamendikoja eesotsas on kaks inimest, kes on kohtu poolt süüdi mõistetud või keda uuritakse praegusel hetkel, kelle tegevust uuritakse kohtute poolt uues valitsuses. ei ole inimesed ametisse pandud mitte nende pädevuste järgi ja nende oskuste järgi. me oleme sellega seoses juba korduvalt pidanud piinlikkust tundma kriteeriumid eh, olid eh, erinevad. tegemi- ning põhieesmärk oli see, et eh, süüdimõistetud pääseks vanglast. kakskümmend selle partei liiget on kas süüdi mõistetud või on uurimise all. seega Äh, nii et ALDE sotsialistide valitsus äh, alustas esma-, oma tegevust rünnates äh, kohtusüsteemi. kolmekümne esimesel aast-, jaanuaril vastu võetud dekreete, millega üritati leevendada korruptsioonivastast seadust, selle eesmärgiks oli nõrgestada seaduse jõudu ja eh, süüdistusest vabastada senati ja parlamendi spiikerid. sellepärast, sellepärast tulid sajad tuhanded inimesed tänavatele Rumeenias. mitmed eh, ajakirjanikud eh, on samuti sellest mässumeelest kantud, kes näiteks internetis avaldavad oma artikleid, näiteks Kristjan Pantasi ja see, mis äh, toimus, oli tegelikult äh, pahameelepuhang ning äh, samuti iga arusaamine sellest, et igal inimesel, olgu ta kes tahes on, tal on moraalne kohustus mängida oma rolli ning kontrollida seda, mis võim teeb ja see on iga kodaniku püha kohus seega inimese pühakohus. ning neljandaks, kuidas äh, asjad nüüd on? Äh, Livio Dragna, äh, kes on praegusel hetkel parlamendi spiiker ning tema äh, parteikaaslased, koalitsioonikaaslased sooviks päästa, pääseda vanglast ning oma varandused päästa. Nad on selleks võimeline, selle nimel on nad võimelised kõigeks ning seda, nad on seda näidanud viimaste kuude jooksul, eriti just viimase kahe kuu jooksul. näiteks vaadakem president Iljeskot, kes on ka üliõpilasmeeleavalduste mahasuruja härra Ponta, kes äh, on, oli samuti peaminister, kes äh, äh, oli mm, plagiaadi, kes esitas plagiaadi oma doktoritöö. no tegemist on terve süsteemiga, mille eesmärgiks on varastada rumeenlastelt ning Rumeenia on ju ometi Euroopa Liidu kõige vaesem liikmesriik nüüd kuus meest soovivad nautida oma vara, mille nad on saanud varastades. E, ja nende inimeste esmane eesmärk on hävitada e, korruptsioonivastase võitluse e, amet ning seda ütlesid ka sotsialistide liidrid, nad ütlesid seda televisioonis möödunud nädalal, nad ütlevad, et me peame, ütlesid, me peame keskenduma äh, Eh, üritama aidata oma kolleege ja me üritame maha võtta peaprokuröri eh, praegusel hetkel eh, on nii, et nagu muinasjutus võitlevad omavahel hea ja halb, me ei saa usaldada enam poliitilisi parteisid ja samuti ka ehm, ja ka ärimehi, teisest küljest on tegemist inimestega, kes on vanuses kakskümmend kuni nelikümmend. Äh, kas ma tohin väga selgelt välja öelda selle, et algselt oli ainult ministril kümme minutit aega, teistel kaheksa ja nüüd kõik astuvad sellest reeglist üle, te olete juba jõudnud üheteist minuti juurde palun võtke oma sõnavõtt kokku ja jääge rahulikuks, palun kõik jääge rahulikuks, võtke kokku oma sõnavõtt. ja ma ei pea silmas siin lehekülge, aga ühte mõtet. kõik on oluline, ütleb härra esimees, aga palun teiselt poolt on aga siis need, see põlvkond, kes on praegu vanuses kakskümmend kuni nelikümmend aastat, keda Ceausescu natsionalism pole mürgitanud ning äh, selle äh, saalis istub selle põlvkonna esindajad ja nemad on need, kes kannavad demokraatia väärtuseid ning nemad on need, kes meelt avaldavad tänavatel, kes ei ole vägivaldsed, nad on dünaamilised, intelligentsed ja neid ei saa peatada. Rumeenias on ma-, üks Euroopa kõrgemaid internetiühenduse tase. mis äh, side on äh, internetikiiruse ja selle meeleavalduste vahel, mis on Euroopat vaimustanud? Äh, see on ilmselge, meil on kiire internetiühendus ning see on endaga kaasa toonud tohutu mobiliseerimise, kuid mitte selleks, et tulla rokikontserdile, vaid konkreetsel eesmärgil mis äh, on äh, oluline kõikjal äh, maailmas võitlus korruptsiooni vastu. järgmisena saab sõna Atila Biro, kes on ajakirjanik. suur tänu teile, minu nimi on Atila Biro ja ma esindan ühte vabaühendust, kes toob kokku uurivaid ajakirjanikke ja sooviksin teile rääkida äh, kui uuriv ajakirjanik ning sooviksin rääkida pisut ka rahvusvahelisest kontekstist ja kohalikust kontekstist ning sooviksin öelda seda, et praegusel hetkel, äh, et korruptsiooni äh, tihti, korruptsioon ei tunne piire nagu ka rahvusvaheline kuritegevus, kuritegelikud organisatsioonid ei eh, tunne piire. Nad kasutavad kõik väga eh, arenenud meetodeid selleks, eh, et varjata oma varandusi, oma varandust, nad ka investeerivad finantsparadiisides, et peita illegaalselt kokku kuhjatud raha. kõige hiljutisem näide, mis pälvis ka rahvusvahelise ajakirjanduse tähelepanu, Äh, tegemist oli siis äh, uurimisega, mis äh, oli seotud ühe Vene oligarhiga nimelt, kus oli kokku kuhjatud üle kahekümne miljardi dollari ning investeeriti kallidesse autodesse, puhkustelesse ning villadesse. see raha läks läbi Rumeeniast ja teistest Euroopa riikidest. Rumeenias haiglad desinfitseeriti haiglaid äh, lahjendatud äh, desinfitseerimisvahenditega ning ettevõte, kes äh, varustas haiglaid, kasutas ähm, finantsparadiise, et oma raha sinna peita, ehk siis see raha saadeti finantsparadiisidesse, maksuparadiisidesse ja keegi ei suutnud kindlaks teha, mis selle rahaga tehti Bukarestis eh, suutsime näiteks eh, tuvastada ka ravimitega kauplejaid, eh, kes, mis olid määratud kas suhkruhaigetele või AIDSi haigetele. Need väljusid ametlikust võrgustikust ning selles võrgustikus osalesid arstid, patsiendid ja nii edasi, nii et veel kord veidi ninapidi vaeseid rumeenlasi, kes on aina haigemad, mõned kilomeetrid pealinnast edasi Karpaatia mägedesse näiteks eh, kus eh, näiteks eh, raiutakse ilusaid metsi maha ja ametlikult selleks, et teha Eh, teha põldusid sinna, kuid tegelikult on tegemist tõelise maffiavõrgustikuga. minu kolleegid ajakirjanikud, kes uurimist läbi viisid, eh, tuvastasid, et kohalik omavalitsus, kes pidi seda metsa haldama ja kontrollima, on eh, sügavalt seotud kogu korruptsioonivõrgustikuga ning need, kes maksuparadiisidesse Ehm, ehm, viidud raha peaks uurima, neid eh, makstakse kinni ning eh, uurijaid eh, kontrollivad Iisraeli miljardärid. ja näiteks möödunud aastal dokument, mis Panama äh, dokumentide skandaaliga seoses äh, esile kerkis, näitas, et äh, Rumeenia ärimehed on illegaalselt teenitud raha ümber kantinud maksuparadiisidesse. õnnetuseks Rumeenia võimud ei reageerinud sellele. Nad ei soovinud mitte midagi teha. võin teile öelda, et mina isiklikult Äh, olen kohtunud näiteks isikuga, kes registreerib offshore ettevõtteid ning võin äh, ma tahaksin hea meelega teada, kuidas need äh, maksuparadiisid toimivad ning vestluse käigus sain teada järgmist, nimelt igal nädalal pöördus tema poole mõni ärimees ja ütles, et mul on näiteks viis miljonit ja sooviksin need miljonid investeerida kuhugi mingisse turvalisse kohta, mis, äh, kus, äh, kuhu võimud äh, uurima ei pääse ja seda pidi juhtuma igal nädalal. üheksakümmend protsenti tema klientidest olid samuti seotud organiseeritud kuritegevusega. Need on mitmed näited. ja kogu sellel teemal on üks ühine nimetaja. meil on tegemist äh, inimestega, kes soovivad ainult ühte, nimelt varastada riigi raha ning äh, kaitsta oma varandust, ilma et keegi neid karistada saaks selle eest. ning kui te küsite enda käest, miks Rumeenia kodanikud on tulnud meelt avaldama, siis äh, vastus on lihtne. juba aastaid on nad olnud tunnistajateks sellele, kuidas äh, poliitikud ja ärimehed tegutsevad, kuidas nad varastavad riigi raha, ilma et keegi neid selle eest karistaks ning äh, sealjuures äh, panevad nad, viivad nad oma raha riigist välja välismaale, võin teile tuua konkreetse näite ka selle kohta, kuidas üks poliitik näiteks läks Brasiiliasse ühes ühe ettevõtte juhiga, kes aastaid äh, röövis äh, Rumeenia teede äh, ametit. suur tänu, sellega olen oma kõne lõpetanud. Okay, we now... hea küll. nüüd siis alustame aruteluga ja lähtume kodukorra artiklist kakssada kuus ehk siis see on mõeldud ainult parlamendiliikmetele, asendusliikmetes on enne kokku lepitud, ehk siis jät-, lähtume kodukorrast. ja veel pean teid hoiatama, et meil on aega ainult kakskümmend minutit. kõnelejate nimistu on väga pikk ja vabandan juba ette nende ees, kes ei saa sõna. nagu varem kokku lepitud, siis alustame fraktsioonide koordinaatoritega siin komisjonis ja alustuseks proua Metsava, palun üks või kaks minutit, lühidalt kui võimalik. ja kõnelejad saavad muidu ühe minuti. proua Metsova Rahvapartei nimel. suur tänu, esimees, tänan minister ja teised, kes on siia tulnud. lubage, ma rõhutan seda, et see arutelu tuleb siin komisjonis maha pidada Äh, mõned ütlesid, et tegemist on liikmesriigi küsimusega ja me ei peaks sellist arutelu pidama, aga mina ei ole sellega nõus. ütlen Rahvapartei nimel, et Rumeenia on Euroopa riik ja Euroopa on ühtlasi Rumeenia ning korruptsioon ja Euroopa ei sobi kokku. see, kui õigusriigi põhimõttest ühes liikmesriigis kinni ei peeta, on halb ja meil peab olema süsteem, mis tagaks võimude lahusust kogu Euroopas kõik kuulsid seda, kuidas Rumeenia inimesed protestisid, isegi külmal talvel nad olid nõus tõmbama tähelepanu probleemile rasketes oludes ja need, kes meist usuvad Euroopa projekti, tundsid, et see sündmus liigutas neid. inimesed tahtsid, et neid märgataks ja nad ütlesid meile, mitte ainult Rumeeniale, aga kogu Euroopa Liidule seda, mida tegelikult Euroopa Liit tähendab ja mida see toetab. ja see on tegelikult lõppastmes selle meie arutelu iva mis on demokraatia, õiglus ja õigusriiklus. Need ei ole akadeemilised, arbitraarsed kontseptsioonid, vaid kogu ajalugu näitab, et nende põhimõtete eest on seistud. õigusriikluse kaitse peab olema igas liikmesriigis üheks Euroopa Liidu põhiväärtuseks. kui näiteks riik, valitsus tahab korruptsioonivastast seadust lahjendada või vaadake, mis juhtus Maltal, kui üks minister jäi vahele oma offshore ettevõtetega, siis äh, ei tohi piirduda sellega, et see oleks ainult üks pealkiri ühel õhtul ja edaspidi seda teemat ignoreeritakse, ei. me oleme seadusandjad ja meie ülesanne on reageerida, täita oma missiooni ja võtan kokku mõttega, et see ei puuduta ainult Rumeeniat, vaid kõiki Euroopa väärtusi, meie põhiväärtusi ja seda suunda, kuhu Euroopa oma integratsiooni teel kunagi läheb, sest kui me tahame, et inimesed usuksid Euroopasse, siis me peame võtma teatavaks, et me seisame kas poliitilise korruptsiooni vastu või seatakse kogu meie projekt küsimuse alla. sotsiaaldemokraatide koordinaator Birgit Sipper, palun. lubage, ma ütlen, äh, kas Rumeenias on endiselt korruptsioon olemas? jah. kas Rumeenia on teinud edusamme sellevastases võitluses? jah, on küll. kas praegune valitsus on nõus seda võitlust jätkama, vot see küsimus ongi täna õhus. ja mina tahaksin kuulda konkreetseid fakte, konkreetseid vastuseid lisaks lihtsalt ilusale poliitilisele jutule. ehk siis ma loodan teilt küsida mõned küsimused, et saaks ka kuulda siin fakte. jaanuarikuus praegune valitsus oli nõus ähm, vabastama teatud inimesi vanglakaristuse kandmisest see kõlab natuke, ehm, natuke nende kriitikanootidega sarnasena, kas see käis kõiksuguste kuritegude kohta või oli mingeid erandeid ette nähtud? teiseks, kritiseeriti seda, et tulevikus on see valitsus nõus lõpetada igasuguse eh, korruptsiooni karistamise. palun vastake, kas see väide vastab tõele või on siin mingisugused karistuste tasemed erinevate korruptsiooniliikide puhul? kolmandaks, ma leidsin sellise sõnastuse, äh, mida ma Saksa õigussüsteemis ei ole näinud. selline termin nagu äh, ametiseisundi kuritarvitamine, kas te oskaks lahti seletada, mida see termin teie jaoks tähendab? ja kas seda ka karistatakse? ja viimaseks, räägime tingimustest vanglates. loomulikult vanglate ülerahvastatus on üks probleem, aga me teame mitmest liikmesriigist seda, et äh, on ka teisi probleeme. Rumeenias on ju ka nõnda, ehk siis äh, kas äkki minister või keegi teine tahab meile rääkida sellest, et kas on veel mingeid viise ähm, vangide vabastamise kõrval selleks, et parandada olukorda vanglates. ECR-i nimel proua Stevens. Hartelijk bedankt, beste kollegas uh,. Eh, als relatieve buitenstaan-. aitäh, kolleegid. väljastpoolt vaadates tuleb tunnistada, et on keeruline anda hinnangut Rumeenia arengute kohta mina saan neid teateid ju väljaspool olles, aga ja seetõttu on väga hea, et meil täna selline arutelu toimub. ma sooviksin kuuldule reageerida. sajad tuhanded tulid tänavatele demonstreerima. Äh, et protesteerida sellistes äh, nende salaotsuste vastu ning tegemist ei olnud ainult kommunikatsiooniprobleemiga, vaid seal olid oma peidetud põhjused. seetõttu on hea, et Rumeenia parlamendis hakkas normaalne töö uuesti edasi. oluline on, eh, et eh, see korruptsioonivastane võitlus eh, oleks ka edukas aga selliseid otsuseid ei tohiks vastu võtta öö, kinniste uste taga, kui me räägime sellisest üldisest amnestiast. peab öö, arutelud parlamendis ja senatis peavad olema avalikud, kui me räägime sellisest karistussüsteemist. on ju loogiline, et võttes arvesse Rumeenia ja Euroopa Liidu vahelisi suhteid, et ka, ka meie siin pöörame tähelepanu antud teemale. järgmisena ALDE koordinaator. Euh, euh, euh, aitäh kõigile kõnelejatele, kes tulid siia selgitama Rumeenia olukorra tõsidust. kahjuks poole kõnelejate nimekiri aga päris reps-, representatiivne, võttes arvesse poliitilist äh, spektrumit äh, Rumeenias. ning võib-olla teisedki kolleegid siin komisjonis kommenteerivad seda tasakaalunihet me soovime ju arutelu mitte rumeenlaste vahel ainult, vaid äh, kõikide eurooplaste vahel. me räägime siin probleemidest, mis, nagu öeldud, eksisteerivad ka teistes liikmesriikides, see puudutab kõiki Euroopa kodanikke, kui vaadata, kuidas institutsioonid toimivad. eriti pidades silmas kohtusüsteemi äh, sõltumatust, institutsioonide erapooletust. tänasel kuulamisel tegelesime me ka sellega. justiitsministri juurde tulles te mainisite institutsioonide toimimise paranemist Rumeenias. mina sooviksin mõista kuidas on saavutatud võimude lahusus. ma ei ole küll karistusõiguse spetsialist, aga ma olen aru saanud, et Rumeenias on näiteks luureteenistus väga tihedalt seotud äh, riigi, riigiprokuratuuriga. kuidas täpselt see võimude lahusus toimib? nagu öeldud on probleeme ka teistes liikmesriikides, erinevates Rumeenia eduaruannetes, mille ta on esitanud pärast Euroopa Liiduga liitumist, on ilmselgelt rõhutatud seda institutsionaalset korraldust ning palju on veel vaja ära teha, ma tahaksin teada, millised on ka komisjoni prioriteedid, kui me räägime Äh, institutsioonide ja kohtusüsteemi toimimisest Rumeenias. kolleegid, meil on äh, tõlge olemas ainult kella kaheteist neljakümneni. kuna meil oli see mälestusminut ja ka kõik inimesed on ka kõneaega ületanud, seega tõlge on meil ainult kaheteist neljakümneni. pärast koordinaatorit rääkige ülejäänud kõnelejad ainult üks minut ning siis äh, minister ja teised kõnelejad saavad ka reageerida. Te näete küll, kui vähe aega meil on. Äh, nüüd saavad sõna koordin-, ülejäänud koordinaatorid äh, ning siis ülejäänud, aga kõik, kes pole täisliikmed meie komisjonis, sõna ei saa. järgmisena Kornelia Ernst kuue nimel. üks kuni kaks minutit, palun. aitäh. selge on selle problemaatika juures see, et tegemist ei ole ainult õigusriigi öö, äh, öö, äh, kriisiga, vaid usalduse kriisiga. usaldus on riigi vastu kadunud. seda näitasid ka need sõnavõtud. väga keeruline on öö, äh, kiiresti sellest prob-, seda problemaatikat mõista, aga ma sooviksin teha paar kiiret kommentaari. milline on praegu olukord korruptsioonivastaste, vastase võitluse reeglitega, mis reeglid praegu kehtivad? seda so-, siin sooviksin selgust. teiseks, te ütlesite, et see amnesti otsus küll võeti tagasi, aga usalduskriis endiselt jätkus ja oodatakse endiselt, et reeglite, reeglistik edasi paraneb. kolmandaks, kas korruptsioonivastase äh, võitluse amet töötab koos ka salateenistusega tõesti? palun äh, kirja, äh, kommenteerige ka neid teateid, mida, millest on räägitud ka rahvusvahelises meedias. järgmisena proua Harms Roheliste nimel. Uh, aitäh kõigepealt kasutaksin siinkohal võimalust tänada Rumeenia kodanikke nende osaluse eest Rumeenia ühiskonnas tegemistes. Nad mitte ainult ei peatanud ilmselgelt kahjuliku seaduse vastuvõtmist, aga nad saatsid välja ka väga tugeva signaali Brüsselile. sest see oli ka Brüsseli jaoks hädavajalik äratuskell kuna mul oli võimalus külastada Bukaresti ja kõneleda paljude erinevate inimestega, kes esines, esindasid valitsust, institutsioone või kodanikuühiskonna organisatsioone, siis on selge, et äh, Euroopa kodanikud nüüd võitlesid välja võimaluse usaldust tagasi võita, mis on tõesti kriitilise tähtsusega ja Euroopa Parlament selle kuulamisega, kuulamise järel ei peaks sellest protsessist kõrvale jääma. ma olen veendunud pärast oma külaskäiku Rumeeniasse, et me tõesti peame hoolitsema Rumeenia institutsioonide toimimise eest. korruptsioon on igal pool võtmesõna, aga ning kodanikel on täiesti õigus mitte usaldada institutsioonide toimimist. minu jaoks on kõige tähtsamad küsimused seotud mitte korruptsioonivastaste ametitega. kõige tähtsamad küsimused on seotud sellega, kas erinevad riigi institutsioonid tõesti täidavad oma ülesandeid, kas kohtusüsteemi sõltumatus on tagatud, kui täiskogul toimus meie esimene Rumeenia arutelu, siis otsustasime saata ka oma missiooni Rumeeniasse või vähemalt kaaluda seda võimalust ning nüüd pärast seda kuulamist olen ma veendunud, et sellise delegatsiooni saatmine on kriitilise tähtsusega. nii, nüüd EFTD eh, e nimel proua Vinberg. teda ei ole kohal nüüd teeme nii. sõna saavad mõningad libekomisjoni liikmed, meil on vaja ka tõlget, muidu oleks olukord ebaõiglane, aga tõlge on meil kaksteist neljakümneni. sõna saavad kõik libekomisjoni liikmed, kes märku andsid, aga te saate sõna minutiks, kuuekümneks sekundiks, siis ma katkestan teid. kõigepealt härra Sool. aitäh, härra esimees ma juhiksin tähelepanu väga olulisele juhtumile õigusriigi valdkonnas Rumeenias. kümme aastat pärast liitumist on õigus endiselt selektiivne. näiteks ähm, vähemuste alane seadus, mis võeti vastu ennem liitumist, endiselt ei kehti. novembris kaks tuhat kuusteist alustati menetlust Ungari katoliikliku kooli loomise vastu kohalik kooliinspektor pandi koduaresti ning kohalik äh, ning, ning teda süüdistati võimukuritarvitamises, kuigi kool loodi vastavalt seadustele. alustati äh, koolilaste vanemate ülekuulamist äh,. esimees katkestab, kas teil on ka küsimus, härra Sobol? ma arvan, et Euroopa Liit peaks nüüd, nüüd tähelepanelikumalt ja kriitilisemalt vaatama, kuidas õigusriik toimib Rumeenias. jah, see peakski olema kõik. meil on tõlge ainult kaksteist neljakümneni. aitäh teile lühidalt ma tahaks rääkida äh, sellest, mida ütles härra Alistar, ma tean, ta teab, millest ta räägib, ta teab, millised on Rumeenia probleemid, ta räägib lõhestumisest äh, ja äh, seda ka majandusküsimustes, aga sellest, mis on seotud õigussüsteemiga, teil on õigus sõimata neid, kes sotsialistide poolt valitsevad pandi. Te võite öelda, et nad ei, need inimesed ei soovi toimivat õigussüsteemi, miks te ütlete, et meie valitsus eh, on nii-öelda kinnisidee on kriminaalõigust muuta. oleme võtnud vastu otsuseid nii valitsuses kui parlamendis, kui ma sain õigesti aru, siis valitsuse liikmeid ütlesid, eh, neid eh, uuritakse taga Äh, korruptsiooniameti poolt, kas äh, on see nii? ma räägin väga lühidalt, esimest kõigepealt ma sooviksin tänada libekomisjoni selle eest, et see teema päevakorda tuli. Äh, minu meelest on siin, räägitakse siin väga palju valet ja ma tahaks vastu vaielda sellele, mida öeldi valitsuse poolt vastu võetud seaduseelnõud oli austusest, ma olen olnud valitsuse liige, mina olen samuti äh, Eh, meelt avaldanud, kui vaja, ma olen pärit Timisoarast, aga ma tahaksin küsida härra eh, Liitsianud ja neid, kes räägivad, et mm, ebaseaduslikkusest kahekümne kolmandal augustil kaks tuhat kuusteist eh, lõpetas ülemkohus sanktsioonide uurimise. miks te siis sel ajal ei võtnud kasutusele meetmeid, miks te ei pöördunud Chelsea valitsuse poole, et selle meetme vastu protesteerida. kuidas te hindate seda, et on kuul-, küülitatud ka valitsuse kuulamine? järgmisena saab sõna härra Pavel. suur tänu suur tänu, ma sooviksin teid tänada teie sõnumi eest, see oli tehniline, nagu Äh, siin, siin ei ole tõesti vaja emotsionaalset arutelu. tegemist on ka sõnumiga, mis äh, on ka äh, ka eri, Rumeenia erimehhanismi poolt välja öeldud. ma tahaksin küsida, kas te arvate, et on vaja mingisugust muud mehhanismi, kontrollimehhanismi peaks rakendama liikmesriikides, kas see on äh, Äh, kas te arvate, et on olemas äh, mingit võimalust praeguse uurimismehhanismi äh, sest lahti saada, mida kasutatakse väärt, väärselt, vääralt praegusel hetkel ning tahaksin tänada härra Alisteri, kes rääkis inimõigustest. kas te arvate, et praegused repressiivsed organid inimõigusi austavad? järgmisena proua Makavi. Thank you, first of all I would like to aitäh kõigepealt tahaksin kõigile öelda, et eh, siin saalis on inimesed, kes tulid Rumeeniast tänavale ja kes tulid tänast arutelu kuulama. ja kõik, mis me Rumeenias teeme, teeme inimeste nimel. ja kõik peaks siin ruumis aga silmas pidama lühikesed küsimused. härra Piro. mis on selle poliitiku nimi, kes veetis puhkuse Brasiilias? selle ärimehega, kellega ta koostööd tegi Rumeenias. härra Liitšanule küsimus. milline näeb Rumeenia järgmisel neljal aastal välja teie arvates, arvestades, et meil on sotsialistlik valitsus võimul? ja nüüd räägin edasi rumeenia keeles. nüüd teil sai see üks minut otsa, seega olgu, räägin inglise keeles edasi. kas te arvate, et Saksamaal, Prantsusmaal ja teistes riikides, mille inimesed on siin ka täna kohal, on selline olukord, kus kahel parlamendijuhil on kriminaalkaristus, kas seal on parteijuhte, kes on ka süüdi mõistetud kohtus, kas nii juhitakse riiki kurjategijatega? aitäh, härra Vanderhause ma ta-, sooviksin veel ühe asja öelda, härra esimees. Te lubasite justiitsministril rääkida viis minutit kauem, ta rääkis viisteist minutit kümne asemel. iga kõneleja on ületanud oma kõneaega. Teie samamoodi. härra Van der Ause, üks minut. aitäh, härra esimees meid kõiki liigutas see, mis Rumeenias toimus, inimesed tulid tänavatele ning äh, paljud küsisid, mis on nende sõnum. ma arvan, äh, et asi ei olnud ainult äh, selles, et kaitsta maksumaksjate õigusi, vaid see puudutas kodanikuõigusi üldisemalt, see arutelu tegelikult on ju laiem. teiseks, loomulikult olid seal päevapoliitilised motiivid eh, no, ning selles arut-, arutelus peab jääma ka enesekriitiliseks. ma kuulsin ka ministrilt teatud positiivseid signaale, et et tõesti on olemas tõsiseid probleeme, mis vajavad lahendust. see on minu arvates kõige tähtsam üks küsimus selles kontekstis milline on salateenistuste roll siin selles korruptsioonivastases võitluses? Okay, Mr. Kirkos. Härra Kirkos. Και εμείς στην Ελλάδα περάσαμε το ίδιο, η κυβέρνηση αποφάσισε να ε, αποφυλακίσει. Κρέκας olid meil ka sarnased probleemid. Seal otsustati suur hulk äh, vange vabastada. Ma tean sellist olukorda küll. Härra minister, kuidas saaks riik arvesse võtta ka demonstrantide seisukohti, me kuulsime, et õigusteenistused ja kohtud otsustasid meetmeid vastu võtta, aga milliseid meetmeid tuleb veel vastu võtta selleks, et riik puhastada ja et äh, hakkaks kehtima kord? Ehm, suur tänu, sooviksin öelda, et ma mõistan väga hästi korruptsioonivastast liikumist. ma tunnen hästi ka seda, mis toimub Itaalias. aga kuna ma tunnen hästi olukorda Itaalias, tahaksin teile esitada ühe küsimuse. see liikumine, kas ta kavatseb mingisuguseks poliitiliseks liikumiseks muutuda, sest Itaalias juhtus nii Cinque Stelle liikumisega. on oluline teada, kas see on Rumeenias võimalik, sest ainult siis, kui sellest saab poliitiline liikumine, ei äh, saa sellest lihtsalt äh, arvete õiendamine ühe parteiga ning ei lahendada probleemi poliitilise tasandil, kogu poliitilise süsteemi tasandil. suur tänu teile. härra Lopez Aguilar, kas te soovite loobuda oma sõna eest, siis oleks inimestel äh, võimalus pikemalt vastata. ei, siis, siis üks minut. aitäh. mul on küsimus määratud justiitsministrile meie komisjonil on igasugune põhjus olla mures, pidades silmas võimalikke rikkumisi öö, liikmesriikide valitsuses, kus rikutakse võimude lahe, lahususe põhimõtet ning Kopenhaageni põhimõtet õigusriigi kohta. seega mina küsin siin öö, põhiseaduskohtu lahendust, lahendite täitmise kohta. endiselt tuleb ju vaadata Äh, üle karistusseadustik pärast proteste ning üle vaadata ka ebainimlikud tingimused äh, vanglasüsteemis. kuidas te kavatsete kohtute lahendeid täita nii, et äh, et see ei tekitaks liigseid proteste ja nii, et täidetaks tõesti Euroopa Inimõiguste Kohtu ja teie enda kohtute lahendeid. nii, nüüd on mul üks eraldi palve tõlkidele, pidades silmas seda delikaatset olukorda praegu kas te saaksite veel paar minutit lisaks töötada, me oleksime väga tänulikud. nüüd kõnelejad, ilmselgelt suurem osa küsimusi esitati ministrile, ma annan temale natukene rohkem aega vastamiseks. ja siis ülejäänud vastajad saavad ka teha lühikesed kommentaarid, aga nüüd minister, neli-viis minutit. sellest ei piisa pärast seda meil ei ole Rumeenia tõlget lihtsalt enam. ja siis iga ülejäänud kõneleja saab sõna üheks minutiks. Mm, siin on väga delikaatsed küsimused esitatud. vabandust, äh, ma sooviks vastata kõige tundlikumale küsimusele, mis oli minu suule, minule suunatud, mille esitas härra Ungurianu mina kui poliitilise kuuluvuseta isik äh, kuulun praegu valitsusse, kes äh, on äh, väga, kes on väga suure löögi alla sattunud. mina ei tee parem ega vahepoolset poliitikat. ei teie ega keegi teine ei näe minu poolt mingite poliitiliste žestide tegemist. mina kaitsen kodanike õiguseid ja huve see on kogu äh, Rumeenia rahva huvides ja sellel polegi mingisugust poliitilist värvi. esitati väga palju küsimusi, mul on neli minutit aega, et üritan teha, mida suudan ja räägin väga lühidalt. kõigepealt see, mis puudutab põhiseaduskohust, siis vastu võetud on kaks otsust, mis väga selgelt äh, kõhkluseta Äh, kui võeti vastu äh, kiireloomuline otsus kolmteist, äh, mille järgi võttis valitsus vastu otsuse kiireloomuliste otsuste vastuvõtmiseks, millesse prokurör ei tohi sokkud, sekkuda ning samuti öeldi ka, et et prokurör võib üle vaadata mingisuguse ähm, protsessi äh,, kuid mitte äh, tehtud otsust, sest muidu ei saa keegi ehm, enam õigusloomega tegeleda ning mis puudutab nüüd vanglasüsteemi, siis eh, räägiti olukorrast Itaaliast, amnestiast äh,, ja seda süsteemi, mida eh, kasutati, sellist võimalust ei ole olemas kriminaalõiguses eh, lihtsalt ilu pärast, seda mõnikord kasutatakse, loomulikult ei saa eh, vabastada kõiki vange ning kasutan ka juhust vastata konkreetsele küsimusele. korruptsioonijuhtumid on erandid nii et äh, on võimalik leida ka alternatiivseid meetmeid äh, ja sõltuvalt vanglast, loomulikult vangla pole ka ainult äh, ainuke lahendus, see on lihtsalt kõige radikaalsem lahendus. ning sooviksin teha nüüd ühe üldise märkuse. ma ei tea, kas me veel kohtume, kuid ma sooviks vastata härra Ungurjanu küsimusele. ma ei esita väärtushinnanguid valdkondades, mida ma ei tunne, võime teha väga palju etteheiteid või kritiseerida äh, äh, ka õigussüsteemi, üritan vastata võimalikult konkreetselt, mis puudutab dekreeti number kolmteist, siis äh, sellel oli puudujääke ja nõrkuseid, kuid ta üritas, üritas, üritas Ähm, kooskõlastada seadust äh, vastav ka põhiseaduskohtu otsusele ning äh, see tähendab seda, et äh, kellegi pädevusi pole piiratud ja mina ise käivitasin seaduseelnõu ettevalmistamise, mis vaataks üle kriminaalõiguse äh, et ta oleks koos äh, kõlas põhiseaduse kohtule poolt langetatud otsusetega. meil äh, äh, on vaja kooskõlastust ja rohkem ega vähem, selleks kohustab meid põhiseaduse artikkel sada nelikümmend seitse. siin ei ole mingisugused muud võimalust, me peame täitma põhiseaduses ette nähtud äh, Ehm, seadusepügalad ning ma üritan, eh, siin esitati ka küsimus eh, eh, siin küsiti ka ehm, siin räägiti ka salateenistuste ja samuti siis korruptsioonivastase ameti sidemetest siin Äh, salateenistused on seotud äh, julgeoleku garanteerimisega, neil on olemas äh, andmed, mida nad edastavad uurijatele ja kes otsustavad, kas tegemist on kriminaaluurimist vajava protsessiga või mitte. ja seega tegemist on pädevustega, mis ei kattu omavahel ja mis puudutab nüüd äh, Rumeenia erimehhanismi, siis äh, me hea meeliga sooviks sellest lahti saada äh,. meil äh, oli ekspertrühm, kes sellega tegeles ja äh, mul isiklikult on teatud äh, kahtlused ja kõhklused. Äh, kõik need tingimused ei ole seotud konkreetsete eesmärkidega, mille saab nimekirjast lihtsalt maha tõmmata, olukord pidevalt muutub ja veel üks vastus, palun. tegemist on õigusliku usaldusväärse küsimusega, kui minister on olnud eh, uurimise all, siis selleks, et uurimine läbi viia, on vaja ta kõigepealt üle kuulata ja ma võiksin nüüd rääkida siin nagu homme hommikuni, kui te mulle juba sõna andsite, sest ma sooviksin veel kokkuvõtteks öelda. We have to kõnele katkestada. Can I, can, can uh, we just have some order? kas oleks võimalik palun reeglitest kinni pidada? see kava on koostatud nõnda, et arvestades seda, et suurem osa küsimustest küsiti ministrilt ja täpselt nii läkski, nagu programm kavatati ja libekoordinaatorid olid nõus, et ministril on õigus vastata. see oligi selle kuulamise mõte, nüüd on veel minut aega kõigil teistel külalistel ja palun ärge segage, sest äh, kaotame nõnda veel rohkem aega. viimane lause. de protecție a drepturilor și libertăților. Nu vom adopta ordonanțe kui küsiti vabaduste kaitsest siis me ei ole võtnud praegu neid hädameetmeid vastu. me austame erinevate toimijate põhiseaduslikke ülesandeid, kõiki otsuseid tuleb teha läbipaistvalt, konsulteerida kodanikuühiskonnaga ja nii ongi. aitäh, üks minut kõigile ja palun, kui võimalik, siis vastake ka nendele küsimustele, mida teilt küsiti. kõigepealt härra Avram, palun ehk siis kõnelejate järjekorras. ja palun vastake ka küsimustele, mida küsiti. Äh, <clears throat> înțeleg că doamna Rapin a întrebat ceva despre neconstituționalitatea proua Krapini küsis selle kohta, et kuidas on põhiseaduslike aspektidega ja mittepõhiseaduslike aspektidega no parlament on proovinud praktikas rakendada seda, mida valitsus tegelikult tahtis selle määrusega teha äh,. härra Alistair, kas teie soovite sõna võtta? minult küsiti kaks küsimust. esiteks öeldi siin midagi ebatõeset. Öeldi, et on probleeme kohtusüsteemiga, tegelikult nõnda ei ole on täiesti pretsedenditult rünnatud minu äh, perekonda, seda on teinud endine president Francesco. aga need otsused, mis tulevad kohtutelt, ütlevad, et ma olen süütu. vahel juhtub kodanikuühiskonnas midagi sellist, mis poliitikutele ei meeldi. see toimuv on nende meelest ebamugav küsiti ka selle kohta, kas inimõigustest peetakse kinni äh, süüdistuste puhul Rumeenias. kui rääkida menetlustest, mis jäävad väljaspoole relvajõude, siis on nõnda, et kasutatakse teatud uurimismeetodeid, millest saadakse teavet ja siis võib-olla tõesti on selline valikulisus kogu selles süsteemis aga siiski kriminaaltoimik tuleb luua seaduse järgi ja kui seda ei tehta, siis äh, rikutakse seadust. aitäh, ütleb härra esimees, aitäh, et pidasite kõneajast kinni. Äh, professor Luciano, palun. Rumeenias tegelikult äh, oli päris palju draamat selle küsimuse ümber. lõhe poliitiku töö, poliitiku karjääri ja kodanike vahel. kodanikud teavad seda, mida poliitikud tegema peaksid, aga poliitikud ei tee seda, mida nad kodanike huvides peaksid tegema. kui oleks olukord vastupidine, siis ei oleks kuussada tuhat inimest tänavatele tulnud kuu aega tagasi. ehk siis poliitikute kõrvu ei jõua see sõnum või poliitikud ignoreerivad seda. teiseks kui nüüd rääkida sellest konkreetsest määrusest, siis sellel ei olnud tegelikult mingit seost ähm, kodanike olukorraga. see, et see, see võeti hädameetmena vastu, et koolides või, või haiglates oli hädaolukord, see oli lihtsalt ettekääne. kolmandaks see juurdlus järgnes kaebusele et öö jooksul oli teatud äh, dokumente kõrvaldatud, sellel samal õhtul, kui see määrus välja kuulutati. ja neljandaks, äh, minister teab sellest kõigest, mis toimus ja teadis. ning ka kohtusüsteemi sõltumatus, selle kohta küsiti ka, kas sõltumatus on tagatud, noh, tõepoolest, ka konstitutsioonikohus on politiseeritud Rumeenias. hea küll. aitäh, ütleb härra esimees nüüd peab kuulamise lõpetama. aga siiski ka härra Piiro saab ühe minuti. tahtsin korraks rääkida vanglate olukorrast. Rumeenias on olukord väga kehv. pärast kahe tuhande üheksandat aastat ei ole valitsus rahastuse vallas mitte midagi teinud selleks, et vali-, et vanglates tingimusi parandada see oli ka üks põhjustest, miks see määrus välja anti, nad tahtsid osa vange vabastada. aga see on ju naeruväärne väita, et midagi sellist peaks tegema, kui vaadata seda eelnõud, seal on kirjas, et amnestia kehtiks ka nendele, kelle eh, karistus on peatatud. ja kui nüüd <laughs> arvata, et selline lähenemine vähendaks vanglate hõivatust, siis see on ju vale. vaadake neid dokumente, mis on kättesaadavad ja vastaks ka proua Makoveile, see inimene, kes Brasiiliasse läks koos ärimehega. see inimene oli Sotsiaaldemokraatliku partei juht. härra esimees ähm, ütleb, et kuulamine on lõppenud ning äh, libe koordinaatorid otsustavad küsimuse üle, kas Bukaresti delegatsioon saata, selle otsuse teevad koordinaatorid, võttes arvesse seda arvamuste vahetust. soovin tänada kõike selle eest, et pooleteise tunniga nii raske ülesanne täidetud on, tänan teid kõiki distsipliini eest ja hea tahte eest, tänan kõnelejaid, saatjaid, saadikuid ja tänan ka neid, kes loobusid kõneajast, aitäh!